kolleegid, alustagem, alustagem tänast äh, kohtumist, sooviksin, sooviksin tervitada südamlikult kõiki neid, kes äh, jõudsid täna hommikuks Brüsselisse. nagu tavaliselt äh, on võimalik meie kohtumist jälgida ka veebi vaheldusel ning sooviksin teatada, et ka rohelised ja Äh, sotsialistid ja Rahvapartei on palunud muuta äh, päevakorda, et äh, hääletus toimuks õhtupoolikul ja mitte hommikul, et rohkemad kolleegidest jõudaks Brüsselisse. nii et kui te olete sellega nõus, siis leppigem kokku, et hääletus toimub kell kuusteist kolmkümmend kohe pärast kuulamist, pärast ITRE komisjoniga toimuvat kuulamist. nii et äh, selle asemel, et hääletada kell kümme kolmkümmend, jätkame oma, oma arutelu, äh, jätkame arutelu punktiga kaksteist päevakorrast. nii et kui keegi selle vastu ei ole, siis äh, me muudame päevakorda. ja nüüd lähme päevakorrapunkti number kaks juhataja teadaanded. see oligi minu teadaanne. nüüd lähme siis päevakorrapunkti kolm juurde, see on Jaan Olbrichti raport erisätted Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning määruse number tuhat kaheksakümmend kaks tuhat kuus kehtetuks tunnistamine. sooviksin teile meenutada, et äh, komisjoni kohtumisel kaheksandal mail me leppisime kokku, et tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on avatud kolmekümne esimese maini kella kaheksateist null nullini. sooviksin teile ühtlasi teada anda seda, ilmselt te juba teate, et meil, et eh, raport on tõlgitud kõigisse ametlikesse keeltesse ja see on olnud kättesaadaval kahekümne neljandast maist alates. Jan, nüüd on sinul sõna. meil eh, on üheksa neljakümneni aega selle raporti arutamiseks. ma kasutan inglise keeles keelt, sest äh, tekst kirjutati algselt inglise keeles. ma tean, et äh, tõlked äh, on valmis ning ma tean, et täna hommikul jagati tõlgitud raport ka laiali, kõik kolleegid, kes soovivad esitada muudatusettepanekuid, on mm, ülehomseks, neil on, on tõlked olemas. nüüd ma räägiksin oma raporti ettepanekutest ma esitasin nimekirja muudatusettepanekutest komisjoni tekstile. oluline on see, et ERF-i eh, eh, määrus eh, sõltub ühissätete, määruse sätetest. see tähendab seda, et üldised elemendid on omavahel vastastikku seotud kõigepealt see, mis puudutab eh, automaatseid eh, eesmärke, temaatilisi eesmärke ja samuti ka temaatilist olukorda. ja samuti on oluline eh, programmeerimisküsimus, meil on partnerlus äh, kontaktid, mis äh, on tekkinud seoses RF-iga. küsimuse all on ka äh, äh, finantsinstrumendid. nii et selle rahandustusperioodi ajal peaksime olema väga ettevaatlikud, peaksime ütlema ja me peaksime analüüsima kõiki määruseid ühel ajal et äh, olla kindlad, et nad on täiendavad, et nad täiendavad teineteist ja ei ole teineteisega vastuolus. oluline äh, ERF-i jaoks on äh, ka mm, kas on terve, tore ühtekuuluvusfond ning eh, viimane küsimus eh, puudutab eh, sidet Euroopa sotsiaal, Sotsiaalfondi ja ERF-i vahel. oluline element on ka meetodid, mis on välja pakutud, näiteks ITI, mis on üldmääruses olemas, kuid mis samas mõjutab ka territoriaalse koostöö rühmitust ning mis puudutab nüüd minu ettepanekute sisu, siis eh, eh, eh eelkõige puudutab see ETKR-i eh, ülesandeid. see puudutab demograafilisi küsimusi, demograafilisi väljakutseid ning eh, mis puudutab artiklit kolm ehk siis toetuse määra, siis eh, ulatust, siis siin on mõningad sellised aspektid, mis eh, on olulised ja väga vastuolulised samas. ma ei hakka siin põhjenduspunkte ette lugema, nagu te minu raportis näete, on põhjenduspunktidele väga palju muudatusettepanekuid, eriti puudutab see infotehnoloogiat, samuti kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi, see mõjutab määruse e-, edasisi osi. nagu ma artiklis kaks seda ka ütlesin, e, e, mainisin ära need piirkonnad, kus on kõige suuremad demograafilised puudujäägid ja probleemid. mis eh, puudutab nüüd toetuse eh, ulatust, siis siin on väga palju vastuolusid. mina teen ettepaneku ERF-i eh, rahastamiseks, sest seda, sest ei tekita mulje, et et kui asi muutub väga laiapõhjaliseks, siis ta võib li-, väga laialivalguv olla ühtlasi. mina leian, et me ei tohiks äh, seda laialivalgumist lubada, me peaksime temaatiliselt äh, oma tegevust kontsentreeruma, kontsentreerima. see puudutab ka liikmesriike, me peaksime defineerima oma tegelikke eesmärke, peaksime defineerima, mida liikmesriigid soovivad saavutada. mina näiteks äh, ettepaneku eh, laiendada produktiivseid investeeringuid. komisjon teeb ettepaneku, et see puudutaks ainult VKE-sid. mina eh, leian, et seda peaks laiendama ja öelda, et eh, eriti VKE-sid. ma arvan, et ei tohiks välja jätta ka suurettevõtteid, sellepärast et äh, me peaksime keskenduma neile, kes võivad luua eh, üüsi, uusi töökohti, minu jaoks uued töökohad on eh, palju olulisemad kui eh, see, et kes selle toetuse saavad. kui suurettevõtted saavad uusi töökohti luua, siis neil peaks olema võimalus kasutada Euroopa fonde. nii et tegelikult me peaks keskenduma eesmärkidele ja mitte elluviijatele need, kes on valmis looma uusi, uusi töökohti, peaks olema abikõlbulikud, kuid loomulikult eriti peaks toetama VKS-id. teine element, mis on vastuoluline, mina äh, äh, lisasin juurde infrastruktuurid, kultuur, äh, sport ja turism. meil võib olla sotsiaalne, hariduslik ja tervislik aspekt, tervise aspekt kuid samas, kui me jätame, jääme sotsiaalse juurde kõige laiemas mõttes, siis et see hõlmab endal kultuuri, tervist, transporti ja nii edasi. kuid kui komisjon äh, mainib äh, sotsiaalvaldkonda, haridusvaldkonda ja spordivaldkonda, siis see on hoopis midagi muud. see tähendab, et see on sotsiaalabi, kui komisjon räägib sotsiaalabist äh, ja tervishoiust ja haridusest, siis me peaks äh, mainima ka muid taristuid, äh, mida saab kasutada palju innovaatilisemalt, ehk siis äh, kultuuri, sporti ja turismi. meenutagem, et turism on üks olulisemaid majandusvaldkondi. meil toimus just Rahvaparteis kohtumine turismi kui majandussektori kohta, mitte kui ajaveetmisvõimaluse kohta. ma teen ka artiklis kolm ettepaneku eh, finantsinstrumentide kohta ERF-is. see on ka üldmääruses sees, eh, see puudutab eh, siis laenusid, riskifonde ja väärtpabereid. ma vahetasin regioonide linnad ära kohalike võimuesindajatega sest, eh, sest me räägime siin tegijatest, me ei räägi eh, elanikkonnast. kui me räägime regioonidest ja linnadest, siis me räägime kogu elanikkonnast. kui me räägime kohalikest võimu esindajatest, siis me räägime institu-, aktiivsetest institutsioonidest. nüüd infrastruktuuri probleem, see on samuti väga vastuoluline. kas me peaks rohkem arenenud piirkondadel lubama investeerida eh, näiteks eh, transporti, keskkonda ja eh, infotehnoloogiatesse. ma soovitaksin selle välja jätta. arenenumatel piirkondadel peaks olema võimalus samuti investeerida taristusse. praegu on Euroopas kriis ja ma arvan, et transporti või taristusse, keskkonda või infotehnoloogiasse investeerimine ei ole, ei, ei lähe välja temaatilisest kontsentratsioonist. see tähendab, et ta peaks olema äh, valikuvõrgulik. nii et äh, ühesõnaga, me peaks täpsemalt seda sõnastama. mis puudutab artiklit neli, siis temaatiline kontsentratsioon, see tähendab äh, suurem võimalust olla paindlikum. mina minu ettepanek on seotud kolme elemendiga, üks muuta arvusid kaheksakümnest, kaheksakümnest protsendist seitsmekümne protsendini, viiekümnest protsendist neljakümne protsendini kolme temaatilise ettepaneku jaoks. siis on veel neljas temaatiline eesmärk, milleks äh, on siis infotehnoloogiad. meil on neli eesmärki, mis puudutavad ka territoriaalset koostööd Äh, meil ei ole siin äh, täiendavusküsimust. Äh, samuti meil on vaja miinimummäära energiaefektiivsuse koht jaoks, teen ettepaneku samuti välja pakutud arvusid väiksemaks teha. artiklist kolm ma jätsin tubaka välja. praegusel hetkel ei suuda keegi mulle selgeks teha miski, mis üldiselt Euroopa Eh, poliitika vastu, me oleme tubaka vastu, miks meil eh, ta siin eh, seal tekstis sees on? mul ei ole midagi selle vastu, kui võideldakse suitsetamise vastu. ma ei saa aru, miks peab seda kõike mainima ERF-is, mitte tubaka pärast, vaid sellepärast, et see on minu meelest täiesti valesti paigastatud element. mis puudutab investeerimisprioriteete, siis siin on samuti ettepanek äh, mida olen näinud nõukogu puhul. ühesõnaga, et me jätame ähm, kastid nii-öelda sama suureks, kuid sisu üritame suurendada. kokkuvõttes on see niigi juba kontsentreeritud, mitteametlikult on see äh, palju paindlikum. kõik lisavad midagi investeerimisprioriteetidele. mina lisasin ka sellega seoses, ma soovin öelda, et ma ei, ei, ei arva, et, et temaatiline kontsentratsioon peaks olema ebatäpne, vaid ma tooksin mõningaid asju ette tõsta, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend me peaksime ukse lahti jätma sidemete loomiseks. teiseks, kultuuri- ja loometööstus. minu meelest on see otseselt seotud innovatsiooniga. siin on äh, ka äh, ettevõtte kultuuriga mõningad aspekti seotud lubab ettevõtetel sõltumatult nende suurusest toetamaks eh, vähese eh, süsiniku heitmega transpordisüsteemi ehk siis mitte kontsentreeritud temaatilisuse juurest kontsentreeritud eh, temaatilisuse juurde. et me kas tegeleme asjaga või räägime sellest, et milline volinik saab millise asja eest raha kuidas me kesk, kas me, kui me, kas me tegeleme madalama süsinikusisaldusega transpordiga või mitte. mis puudutab elektrit, voosi, eh, maagaasi, ladustamist ja nii edasi, toetust eh, linnakeskkonna aetamiseks, eh, veetranspordi toetamiseks ning raudteesüsteemi arendamiseks. Need on Äh, sellised aspektid, mis minu meelest tuleks äh, allteksti lisada ja see ei äh, muuda meie investeerimisprioriteeti tegelikult. pärast pikki arutelusid teen mina ettepaneku indikaatorid välja jätta mm, lisadest, sellepärast et need on välised indikaatorid, mis on tegelikult, peaks olema juba delegeeritud õigusaktis ning eh, lisa, eh, jätkusuutlik linna areng eh, peaks seda defineerima riiklikul tasandil partnerluskokkulepetes ning peaks välja jätma linnade nimekirja partnerluskoostööst ning me peaks välja töötama selle asemel kriteeriumide nimekirja, et luua nii-öelda äh, lilla programm selleks, et äh, luua vajalikud sidemed linnade vahel, mis puudutab äh, äh, naabruspoliitikat või maapiirkondi. praegusel hetkel on võrgustike loomine väga oluline. küsimus on selles, kuidas kasutada Euroopa raha selleks, et lihtsustada linnade koostööd ümbritsevate piirkondadega. viis protsenti ERF-ist ning samuti oleks vaja kasutada ITI äh, süsteemi, samas mõningad liikmesriigid on sellele kategooriliselt vastu, nii sellega seoses äh, me leiame, et ITI-d võiks äh, olla võimalik kasutada, kuid see ei ole tingimata vajalik. on vaja kasutada erinevaid meetmeid, meetodeid ja erinevaid delegatsioone. esialgu oli kavatsus delegeerida fondide kasutus linnadesse seitsmeks aastaks, mõned liikmesriigid olid selle kategooriliselt vastu, nii et sellega seos, mis äh, ülesannete delegeerimine tuleb diferentseerida linna arengupiirkondadest. nii et äh, kokku võtta minu ettepaneku põhimõte on temaatiline kontsentratsioon alles jätta, muutes selle samas äh, paindlikumaks liikmesriikide jaoks äh, et neil oleks võimalik äh, endal valida sisu, et äh, nad jääks äh, kontsentratsiooni juurde, kuid samas, et nad ei, valimatult ei kasutaks kõike, sest kokkuvõttes paindlikkusvõimalus on väga väike ja praeguse kriisi ajal peaks olema süsteem avatud, paindlik ja lihtsasti muudetav. ma arvan, et et ümberprogrammeerimine on samuti oluline, seda ei ole, eh, seda ei ole RF-is sees, kuid eh, selle peale peaks samuti mõtlema võimalike muutuste sisseviimiseks, aitäh. Uh, thank you, Ian. suur tänu, Jan. head kolleegid, meil on väga tihe päevakava täna, ütleb proua esinaine ja pange tähele, et meie reegel täna on selleks, et äh, arutelu alguses öelgem palun, kes soovib sõna. praegu tahaksin ma teada, kes Janni raporti valguses sõna soovib, äh, siis ma saan otsustada täpselt ka, kui palju keegi kõneaega saab. ma saan aru, et praegu on meil kolm variraportööri kohal, kolm neljast, kas pärast variraportööre sooviks veel keegi sõna? Kornelia, kes on siis neljas inimene kõnelejatele, nii et äh, kõnelejate nimekiri on nüüd kinni. Peeter Siimon, kes veel soovib sõna? nii et sõnasoovijate nimekiri on, on suletud äh, variraportorid, palun teilt, et keskenduge Äh, väga tähtsatele osadele ainult muudatusettepanekute osas ja ärge keskenduge üldiselt kõigile. Need, Kerstin, palun. suur tänu, proua esinaine. tõepoolest, õige on see, et aeg on napp, aga äh, ma arvan, et praegu oleme olukorras, et äh, meie ees on kirjalik versioon Äh, tahaksin anda ülevaate variraportööde kohtumisest, äh, mis meil oli, nii et tähtsaid asju on vaja mitmeid mainida, aga püüan oma ajast kinni pidada. nii et äh, mõningad aspektid, mis on eriti olulised just sotsialistide ja demokraatide jaoks ja mul on hea meel ka, et raportöör neid punkte rõhutas taristu on siin oluline valdkond. ja me oleme alati öelnud, et eh, paremini toimivad piirkonnad eh, peaksid paindlikumalt eh, lähenema taristu küsimustele, mul on hea meel, et seda siin mainitakse, edasi suuremad ettevõtted, ma arvan, et tingimused nendele ettevõtetele tegutsemiseks on liiga karmid ka siin mingeid üldiseid tõkkeid ei tohiks seada, sellepärast et oluline on see, et suuremad ettevõtted oleksid ka piirkondlikesse projektidesse kaasatud, kui me tahame eh, tagada tõsist konkurentsivõimet kõigile. Eh, temaatiline keskendumine eh, küsimustele, ma arvan, et siin on ka meie joon väga selge me usume et, et kaheksakümmend protsenti jõukamatele regioonidele on liiga ühekülgne lähenemine. paindlikkust on selles osas rohkem vaja ja me oleme alati öelnud ka, et eriti, mis puudutab äh, investeeringute prioriteete, siis ettevõtluse toetamine on ju üks võtmevaldkond. edasi demograafilised väljakutsed, mida tõstetati samuti olulise küsimusena siin, turism ja kultuuriküsimused piirkondliku arengu kontekstis. ma arvan, et kolmele põhilisele eesmärgile keskendumine on väga tähtis, aga me kindlasti ei tohiks jätta märkamata ka seda, mis artiklis kaks on väga selgelt öeldud samuti on ka meil neljas eesmärk, mis eh, temaatiliste valdkondade osas on tähtis. ja seetõttu toetame ka neljast temaatilist lähenemist raportööri poolt. see on linnaliste piirkondade arengut puudutav. Eh, siinsed prioriteedid on ka meile eh, südamelähedased nii et linnalise arengu protsessi tugevdamine on ka meie jaoks väga tähtis. Ehm, edasi naftajuhtmete toetus läbi ERF-i, meie oleme siinkohal veidi ehm, skeptilised, me arvame, et seda eesmärki ei tohiks ehm, regionaalarengu vahenditest toetada nii et paindlikkuse toetamine kõikide eesmärkide saavutamisel on meie arust väga oluline. nii et positiivne tee on läbi käidud ja ma arvan, et äh, väga head tulemused on sellega saavutatud. suur tänu! Karin, palun! president, äh, je tiens remer-. suur tänu, lugupeetud esinaine, ma tahaksin tänada härra Albrechti kogu selle tehtud töö eest ja mina isiklikult olen iseäranis tänulik selle eest, et ta on kultuurilise dimensiooni sisse toonud meie investeerimisprioriteetidesse ja tahaksin tänada ka seda, et ta on pööranud piisavalt tähelepanu linna säästva arengu dimensioonile ja sellele kuulsale platvormile. keskkonnaküsimused aga on jäänud varju ja ma arvan, et äh, meie kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid on siin pisut äh, varju jäänud, hoolimata sellest, et me oleme töötanud heitmete direktiivi kallal. Euroopa eesmärgid vähendada kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kahekümne protsendi võrra energia tarbimist äh, on siin ohtu sattunud, hoolimata sellest, et meil on energiatõhususe direktiiv, samuti me tahaksime kahekümne protsendi võrra oma energiatarbimisest äh, tarbida äh, taastuvenergiaallikatest. temaatiline suunitlus, äh, üleminekupiirkonnad ja rohkem arenenud piirkonnad, see peab olema hästi tasakaalus ja ma arvan, et me peame ülempiirid üle vaatama selleks, et parimal võimalikul moel tööhõivet toetada. ja mulle tundub kummaline see, et me tahaksime suuri äh, ettevõtteid toetada läbi meie regionaalarengu ettevõtete. me tahaksime hoopis mikroettevõtteid toetada Äh, nad kasutavad praegu väga vähe struktuuri ja fondide vahendeid, neil puuduvad piisavad ressursid selle tegemiseks, äh, aga samas nad on meie majanduse käimepanemaks jõuks, äh, struktuurifondi kasutamine VKE-de ja mikroettevõtete poolt võimaldaks arengupotentsiaali täiel määral vallandada, tööhõivet toetada ja see on selge, et Euroopa Parlament leiab, äh, et väikeettevõtted on olulisemad väikeettevõtete akt, me peame mõtlema nendele väikestele, vastasel korral meie majandusareng kannatab selle all. ja ma arvan, et sellele tuleb tähelepanu pöörata ja selle, sellist komisjoni lähenemist tuleb igakülgselt toetada, aitäh. Now suur tänu, kaks minutit nüüd kolme kõneleja jaoks ja Kornelia kõigepealt eh, on siis teil sõna, kaks minutit ja, vielen Dank ähm.... suur tänu. Äh, kõigepealt loomulikult on väga palju asju, milles osas me oleme samal nõul. Äh, nii äh, variraportööridena otsustasime me samamoodi, et taristu küsimus, et kuni suurte ettevõteteni tuleb vedada see piir. kindlasti suurettevõtteid ei tohiks kõrvale jätta, sellepärast, et ka liikmesriigid ja regioonid peaksid tegelikult lõppkokkuvõttes otsustama, mida toetada, mida mitte. kultuur, sport ja turism, oleme täiesti nõus, et seda tuleb toetada, edasi ühistransport, väga tugevalt ja südamlikult toetame ka seda valdkonda, energiatõhusus peab siia sisse jääma kindlasti ja me peame eh, vaatama, et eh, me neid eesmärke toetaksime. erisused, kus on? Eh, temaatilised valdkonnad siin on erisuseks äh, siin räägitakse mitmetest protsentidest äh, ja äh, raha jagamisest, kui temaatilised valdkonnad on juba vastu võetud, mis on meie prioriteedid, siis me peame ka neid järgima. päikese all ei ole mitte ühtegi põhjust, mikspärast ühte või teist äh, meie eesmärki tuleks kõrvale jätta, Euroopa kaks tuhat kakskümmend all on need eesmärgid kõik välja toodud, nii et äh, seetõttu olen ma seisukohal, et äh, temaatilised valdkonnad, me peame neid järgima. linnade areng, jah, see teema, teema, äh, mida siin järgitakse ja mainitakse, seda me võime tõepoolest ka toetada, seda on palju siin räägitud, kohtumistel oleme rääkinud juba äh, tubakast siin ja ka naftajuhtmetest, olgem ausad, äh, me siin ei saa oma toetust avaldada, aga jah, need on ka arutelude käigus üles kerkinud teemad, nii et meie muudatusettepanekud, äh, mis, mis on veel tulemas, neid me veel esitame, aitäh! suur tänu, kaks minutit, edasi Peeter Siimann, palun! jah, suur tänu, suur tänu ka raportöörile äh, tõepoolest väga olulise ettepaneku eest, mis on meie diskussiooni aluseks ja väga huvitava diskussiooni aluseks. kaks aspekti tahaksin tuua täna välja. kõigepealt toimivad linnalised piirkonnad, linnaruumid ja jätkusuutlik linna äh, areng ei piirdu siin kindlasti linnapiiridega äh, Äh, ma leian, et siia võiks kaasata erinevaid piirkondi, erinevaid linnu ja ma isegi läheksin siin sammukese edasi ja ütleksin, et kui me räägime erinevatest regionaalarengu mudelitest ja kihtidest, sellest, et paindlikkust on rohkem vaja ning et uut lähenemist on vaja meie uuele instrumendile. Äh, niisiis äh, me ei peaks ainult rääkima mitte toimivatest linnalistest piirkondadest, vaid näiteks ka turismivaldkonnast, eh, kus üldse linnalisi eh, iseloomustajaid ei ole, aga mis toimivad samamoodi nagu linnalised piirkonnad. niisiis eh, võiksime me ehk laiendada seda konkreetset valdkonda. kui siia nüüd teha muudatusettepanek, siis ma arvan, et, et see oleks meile vastuvõetav teine aspekt, mida ma tahtsin tõstatasi, tõstatada ja see puudutab viie, viite protsenti integreeritud äh, territoriaalsete investeeringute tarvis eraldisi. see ei pruugiks olla niivõrd konkreetselt liikmesriigi tasandil äh, paika pandud, aga näiteks läbi erinevate tegevusprogrammide eraldatav Äh, me peaksime ka kaaluma, kas linnadel ja regioonidel on vajalikud äh, struktuurid selleks, et äh, seda viit protsenti eraldisi kasutada. nii et siin on vaja kindlasti mõelda ka finantsvahendite juhtimisele ning kes konkreetselt oleks selle eest vastutav. seda oleks ilmselt vaja edasi arutada. suur tänu, Jens Nielsen kaheks minutiks, palun teen väga lühidalt. toetan raportööri kahes aspektis. minu äh, kogemus äh, Rootsi põhjal, mis äh, ei ole väga tiheda asustusega Põhjamaa riik, on kultuuri, spordi ja turismi toetamine väga oluline just eriti teatud piirkondade jaoks, kuna tegemist on põhimajandussektoriga, mis loob ka uusi töö, töökohti. nii et minu tugev toetus sellele elemendile teine küsimus, taristu. kuidas sellest rääkida, sest taristu investeeringud tähendavad palju raha, aga Põhjala regioonid on väga rikkad, aga väga hõreda asustusega. niisiis taristu võib mängida väga olulist rolli nendes piirkondades. näiteks, et lairibaühendus oleks kõikjal kättesaadav ja selle jaoks on vaja toetust ning strateegilist, strateegilisi algatusi oleks vaja turismi valdkonnas, nii et minu toetus nendele kahele eesmärgile. Nikolas Martin, palun komisjoni nimel, kolm minutit on teil aega sõna võtta. suur tänu, proua esinaine! kõigepealt äh, ma tahaksin öelda, et mõningad elemendid raportööri ettepanekud äh, lähevad suunas, mis on komisjonile ka vastuvõetav, eriti just linnaliste piirkondade küsimus me näeme, et vajadus on selgitusteks siin ning et võimalusi tuleks ka laiendada. me eelistaksime, et me viitaksime mitte toimivatele linnalistele piirkondadele, vaid linnalistele piirkondadele ning komisjon leiab, et linna arenguplatvormil äh, on endiselt potentsiaal äh, investeerida jätkusuutlikusse linnalisse arengusse ning seda edukalt piirkonnad, mis on problemaatilised komisjoni ettepaneku valguses, on kõigepealt äh, laiendam-, kohaldamisala lai-, äh, laiendamine, kui me avame võimalused ka suurtele ettevõtetele ilma piiranguteta, siis äh, see ei ole komisjoni tõenditega kooskõlas, meie uurimus näitab, et VK on äh, olnud väga tõhus äh, suurettevõtetele on juba teadus- ja arendustegevuse valdkonnas investeeringuteks avatud mm, rahaliste vahendite kättesaadavus, see on hea, aga piiranguteta seda teha ei saa. edasi rohkem arenenud piirkonnad, meie uuringud näitavad, et jõukamatel regioonidel on juba taristu paigas, komisjoni ettepanek lubab väiksema ulatuses taristuinvesteeringuid, see on tasakaalukas ettepanek ja see tuleb eh, siin nii hoida. Eh, tubakas, mis on siin välja toodud, on rõhutatud eh, sellepärast, et erand näitab siin, et tubakasektorisse investeeringuid toetada ei tohiks ja see on ka kooskõlas harmoniseeritud Euroopa poliitika valdkondade mm, Äh, prioriteetidega. turism, kultuur ja sport, äh, siin ei ole eristus äh, oluline meie arust, sest neid investeeringuid juba artikli kolm alalõikes B mainitakse. ma arvan, et me ei anna välja mitte õiget signaali, kui me kolme valdkonda meie ettepanekus rõhustame er-, eraldi. investeeringuvaldkondadel regioon turism, kultuur ja sport, need on väga olulised jah, aga need kindlasti ei ole fookusvaldkonnad, kus Euroopa Liit oma konkurentsivõimet saab äh, toetada. ja ETS äh, komisjoni arust ei peaks kindlasti mitte seda süsteemi nõrgendama. heitmetega kauplemise süsteem raportöör on siin äh, kolmekordset ettepanekut teinud. kõigepealt äh, vähendatakse eraldiste protsente, temaatilisi lähenemise on äh, suurendatud teisest küljest ning jätkusuutlik linnaline mobiilsus on toetatud. me arvame, et selline kolmene jaotus ei ole äh, kooskõlas sellega, et kontsentratsioon aitab toetada Euroopa investeeringute tulemuslikkust. ja investeeringute prioriteetidest rääkides tuletagem meelde, et tegemist on eesmärkidega, eesmärgid on temaatiliselt jagatud investeeringuvaldkondadeks selleks, et meie konkreetseid eesmärke tagada. Neid võib selgitada või, või mm, detailsemalt lahti rääkida, aga me kindlasti ei tohiks kohaldusala laiendada. aitäh! Jan, suur tänu. Nikolas, Jan, võite olla nõus või vastu vaielda, kolm minutit on selleks aega. nii et äh, rääkige parem, parem sellest, millega te nõus olete nende ettepanekute puhul. sotsiaalteadustes räägitakse struktuursest filoso-, filosoofiast, mis tähendab, et süvastruktuuridega me oleme nõus, äh, jah aga pea, äh, pealispintsete struktuuridega või pintsete struktuuridega me ei ole nõus, nii et erisused siin on. Äh, suur aitäh kõigepealt debati eest, äh, väga konstruktiivsete ettepanekute eest ja see näitab ka meie erisusi praegu komisjoniga, minu kolleegid reageerisid siin öeldes, et kultuur, sport ja turism, neid võib näha investeeringute valdkonnana ja majanduse osana Äh, ning mitte ainult valdkondadena, mis äh, inimeste elustandardit äh, mõjutavad. nii et meil on üleüldine kokkulepe ERF-i suhtes, me oleme alles läbirääkimiste alguses, olen liikmesriikide esindajatega samuti rääkinud ja ühtsuse vastased regioonid ja liikmesriigid on minu ettepanekuid toetanud, minu arust on see väga üllatav nii et meie ideed on, on väga olulised. kaks üldisemat märkust minu poolt, kui lubate. minu raporti üldine meelsus on see, et me ei peaks kindlasti otsustama detailide üle äh, Brüsselis, me peaksime otsustama ära eesmärgid, mida on vaja saavutada ning nõudma edasi liikmesriikidelt, et liikmesriigid otsustaksid, kuidas konkreetselt neid eesmärke täita e. liikmesriigid peaksid ise defineerima, kuidas nad äh, saavutatavaid eesmärke ellu rakendada püüavad. nii et äh, meie siin ei peaks äh, detaile paika panema, sest paindlikkus jääb niimoodi napiks. mina oma temaatilistes valdkondades pakkusin välja rohkem paindlikkust, nii et küsimus ei ole siin mitte sõnades, vaid baasfilosoofias kui me ütleme, et äh, seame üles rohkem tingimuslikkust, oleme öö, äh, hoiame kontrolli asjade üle, aga ärme detailselt pane paika kohe alguses, kuidas on vaja eesmärke saavutada. kui me tahame töökohti luua, siis on vaja küsimust esitada, kes töökohti loob. mõnes liikmesriigis on need VKE-d, mõnes liikmesriigis ainult üks suurettevõte loob tuhandeid töökohti ja äh, tegemist ei ole VKE-ga kui sellisega. nii et VKE on jah, meie lipulaev äh, eesmärk, aga kasv ja töökohad on olulised. nii et äh, siin me oleme rohelistega ühte meelt. küsimus ei ole mitte põhieesmärkide saavutamises, vaid nende saavutamiste meetodites, milles me siin ei suuda kokku leppida ITS äh, detailides on siin probleem, tubakaküsimused, mina ei saa jälle aru endiselt, miks see Regionaalarengu fondis üldse on kaasatud, tegemist on Euroopa poliitika üldise elemendiga, täiesti normaalne, et sellesse sektorisse me ei tohiks investeerida, aga miks me peaksime ütlema konkreetselt siin nüüd, et me ei tohi sellesse investeerida ja miks Euroopa Regionaalarengu fondist ei tohi eraldisi äh, tubakasektorile äh, eraldada? mul ei ole midagi selle vastu konkreetselt, aga võib-olla ei ole see siin päris õige koht. nii et üleüldiselt meie alguspunkt on väga hea, sellepärast et kui meil on juba üleüldiselt äh, äh, kokkulepe olemas, äh, mida me siis siin üldse arutame, aga praegu on erimeelsuses komisjoni ja liikmesriikide vahel, see annab meile võimaluse selgitada, mida me erinevate elementide all siin silmas peame ja ma olen täiesti kindel, et me kokkuleppele ka jõuame. see on täpselt samamoodi nagu taristu küsimustega, kui paremini arenenud piirkonnad Äh, nende, osa nende taristust saab olla täiesti äh, innovatiivne, aga mitte kõik ei ole inno-, innovatiivne. miks me siis ei lubaks liikmesriikidel otsustada täpselt, milliseid taristuvaldkondi nad tahavad toetada, kuhu investeerida? Äh, mikspärast me paneme need uksed kinni kohe alguses, nii et minu filosoofia on, oleme avatud, pakume paindlikkust ja sealt edasi oleme oma eesmärkide saavutamisel väga konkreetsed aitäh! suur tänu! ja tahaksin selle arutelu siin sulgeda. ma saan aru, et määruse üle arutamisel võib tõstatada veelgi küsimuse tuleviku suhtes. kuna Joachim Seller ei ole veel kohale jõudnud, siis ma tahaksin paluda, et määruse üle järgmise päevakorrapunkti üle hakkaksime me arutama juba ma saan aru, et ühtne strateegiline raamistik on siin äh, oluline, kuigi muudatusettepanekud, mida ettepaneku eelnõus veel ei ole olemas, äh, on siin ka välja toodud. nii et äh, päevakorrapunkt kaksteist juurde läheme praegu edasi suur aitäh äh, ja õnnitlen teid, härra esi-, proua esinaine, sellepärast et me oleme jõudnud päevakorrapunkti kaksteist juurde juba äh, esimese töötunni jooksul. jah, tõepoolest, äh, kui nüüd tõsiselt rääkida, siis me oleme ajagraafikus, me oleme juba samm-sammult rääkinud läbi oma töödokumendi kõik punktid me võiksime rääkida ka juba esimestest muudatusettepanekutest ja ähm, mul on väga hea meel, et eelmisel nädalal oli meil võimalik Strasbourgis äh, istuda maha ka variraportööridega ning vaadata muudatusettepanekute teksti läheda, lähemalt. ja ma sain aru, et kui kulutada aega sellele, et teha selgitustööd, siis äh, lõppude lõpuks äh, ei ole tulemus, et me saame kolleegidelt kaks tuhat muudatusettepanekut, äh, sellepärast lihtsalt, et dokumendi tekst on jäänud segaseks. Nii asju ajades, nagu me siiamaani oleme teinud, ehk sammu-sammult parandusettepanekuid tehes ning liikudes hääletamise poole juulis, on minu arust väga oluline, sest nagu Jan just oma määruse kohta ütles, äh, see annab võimaluse debatiks, äh, võttes arvesse võtmeargumente ka Euroopa Parlamendilt. ja kui me hääletame nii nagu planeeritult, siis me saame arvestada ka komisjoni ja nõukogu seisukohtadega. see on väga oluline, sest üldtendents ka nõukogus ning täna räägime me ka voliniku ja Euroopa asjade ministriga Taanist äh, nende vaadetest ja edusammudest. ja me ei taha olla kindlasti selles olukorras, et mõningad osad võetakse ühehäälselt vastu nõukogus ning äh, need ei ole aruteluks enam avatud. kuigi kaasotsustusmenetlus on ju väga selge toimimisviis nii et, head kolleegid, palun pöörake tähelepanu meie muudatusettepanekutele, lugege need läbi enne, kui te oma muudatusettepanekut teete, ärge dubleerige palun neid ettepanekuid, mis juba tehtud. Te muidugi ei pea väga hoolikalt vaatama, et mi-, mille kohta teha muudatusettepanekuid ja mida, mille kohta mitte, aga vaadake palun need dokumendid enne läbi edasi, jah, proua esinaine, keskendume siin koos äh, Konstantsiga ühtsele äh, strateegilisele raamistikule. meil on täna äh, dokument laual. artiklid on kirjas, neid on võimalik muuta ja parendada ja see näitab ka, mikspärast me seda õigusakti tahtsime nii väga sisse panna. see räägib meile sellest, kuidas kõik põhimõtted ja artiklid tegelikult praktikas oma väljundi leiavad. kuidas nendest peaks aru saama? ja see on väga oluline selleks, et muuta meie äh, poliitika nii inimestele arusaadavaks äh, kui ka käega katsutavaks. eriti just ajal, mil me räägime Euroopas äh, tööhõive kasvust äh, ja, ja majandusarengust üldisemalt. me oleme muutnud siin menetlusi nii, et saavutada rohkem sünergiat kui kunagi varem. aga ma saan aru ka sellest, et ühtset strateegiline raamistik kui muudatusettepanek, sellele on vaja otsa vaadata pikemalt, et saada aru detailidest ja seetõttu oleme pakkunud välja, et üks nädal eh, lisaaega võiks olla selleks, et vaata üle, vaadata üle see muudatusettepanek eh, ning selgitada, istuda maha koos variraportööride, aga ka teistega, kes tahaksid meie arutelus osaleda, eh, nii et me saaksime nendest asjadest rääkida ja vajadusel ka teha omad muudatusettepanekud. see on siis praegune asjade seis. ma loodan, et proua esinaine äh, ka jagab seda lähenemist. ja üks asi veel, loomulikult äh, peatükkides me räägime sellest, et horisontaalsed põhimõtted äh, tuleb taas rakendada me räägime siin erinevate sünergiate loomisest, äh, Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend. väga oluline on see ju selleks, et teadmuspõhise majanduse poole suunduda. meie ühtne strateegiline raamistik, taristu küsimused äh, ning uued instrumendid taristu toimimiseks, töö meie välispiiridel ning äh, kuidas me oma koordineerimistegevust ellu viime. Äh, loomulikult äh, siin ei ole sisu mitte vaja üle korrata, vaid ma tahaksin lihtsalt rõhutada mm, meie kolleegide head tööd viimaste nädalate jooksul. tahaksin lõpetada sellega, et öelda, et Konstants ja mina vaatasime teatud muudatusettepanekuid, mis ei toonud esile uusi aspekte, vaid selgitasid õiguslikke küsimusi, millele me selgitust palusime parlamendi õigustalituselt ja meil on mõningad muudatusettepanekud, mis me oleme teinud täpselt samas vormis nagu teie, äh, selleks, et teksti õigusselgust tuua. aga nendest võime rääkida hiljem siis, kui me käsitleme äh, tervet hulka muudatusettepanekuid, mis äh, ka kompromissettepanekutega koos arutusele lähevad. Äh, see on praeguseks kõik. jah, palun, palun, esimehena luban sul vastata. suur tänu. ega mul tegelikult ei olegi väga palju lisada mis puudutab muudatusettepanekuid, siis nendest juba räägiti. tegevusjuhendi teema. ja ma arvan, et parlamendi seisukohast peame selgelt välja ütlema, et me tahame tegevusjuhendit. me tahame partnerlust äh, täpsustada ja meil on mitmetasandilise juhtimise küsimus mis võib tekitada rasvusi äh, ja seetõttu on see meie jaoks tähtis, võib-olla on tegemist küll rohkem sellise tehnilise muudatusettepanekuga, aga siiski see on tähtis. ka ühise strateegilise raamistiku osas meie see sekretäriaat on selle kallal väga palju tunde vaeva näinud. tekst on põhjalikult läbi vaadatud seda on lihvitud ja te näete, kuidas see on muutunud, kuidas see peaks toimima ja ma arvan, et homme saate te tõenäoliselt õigustalituse elektronkirja, kus on öö, äh, samuti kirjeldatud õiget keelekasutust. endisest neljandast peatükist on üks asjaolu välja võetud. temaatilisel suunitlusel me mingisugust lisandväärtust seal ei näinud, nii et selle otsustasime välja jätta et... ja me arvame, et olulised on ülejäänud neli elementi sellest ühisest äh, strateegilisest äh, raamistikust. nii et kõige olulimine nii et äh, seoses sellega, kuidas me muudatusettepanekuid käsitleme, lisaksin omalt poolt midagi härra Lamberti öeldule me teeme koostööd erinevatel tasanditel liikmesriikide esindajatega ja nii edasi ja ma arvan, et poleks eriti arukas, kui meie kolleegid nõukogu muudatusettepanekuid hakkaksid eh, siin esitama me tahame manööverdamisruume Äh, ja meil oleks vaja võimalikult palju manööverdamisruumi läbirääkimisteks. Äh, ma arvan, et ma ei pea siin hakkama täpsemalt rääkima, ma arvan, et te kõik saate isegi aru, et meil on läbirääkimistel vaja sellist raha manööverdamise ruumi ka, ka endale ja, ja äh, üheksandal juunil toimub hääletamine ja nüüd on meil ajalooline võimalus siin muuta ka äh, meie regionaalpoliitikat ja ma arvan, et sellest võimalusest tuleks kindlasti kinni haarata. ühise strateegilise raamistikuga oleme loonud midagi täiesti uut. tegemist on äh, uue algatusega seadusandlikus töös ja meie muudatusettepanekud äh, on ka sellele kaasa aidanud, ma arvan, et me peaksime uhkust tundma selle üle, et me saame äh, seda kõike teha ja peame seda tegema põhjalikult. kaks variraportööri, ütleb proua Hübner, kõigepealt Ivar Skodmanis. suur tänu, jah, Strasbourgis toimus meil äh, väga hea aru, arutelu, kus meil õnnestus mitmetesse asjadesse selgust tuua, ka mitmetesse küsimustesse, mille kolleegid siin on tõstatanud mõnikord on päris huvitav kuulda ka sellest, mis toimub teisel pool jõge ja väga huvitav oleks kuulda, kui kellelgi on mingisuguseid sidemeid nõukoguga, ministritega, ministeeriumitega, et aga võib-olla nad võiksid meile rääkida sellest, kas on mingisuguseid raskusi seal, kas nad on jõudmas omavaheliste läbirääkimistega lõpule, nemad arutlevad hoopis teiste teemade üle, näiteks nemad viivad lõpule lisa kaks, komisjon saatis meile selle lihtsalt valge tühja lehena aga eesistujariik ja liikmesriikide esindajad töötavad just nimelt selle dokumendi kallal. ja ja meiepoolne panus võib-olla oleks hea lisada, me oleme keskendunud temaatilisele suunitlusele ja ähm, finantsküljele, kõiki neid me peaksime ühiselt lahendama. aga tehakse ka tühje sõnu ja esimese an-, esimese mai andmeid meil ei ole. õige pea esitan teile andmed äh, selle kohta, kuidas on lood Sotsiaalfondiga, Regionaalarengu Fondiga, Ühtekuuluvusfondiga. ja üks teemasid, mida me siin üldse puudutanud ei ole, kuid äh, millest äh, räägime eelarvekomisjonis, on Hestea likvideerija ehk siis need täitmata kohustused, kasutamata vahendid ja see on äh, mõjutab väga suurel määral ka meie mitmeaastast finantsraamistikku. minu ettepanek oleks, et äh, me peaksime sellest rääkima, peaksime leidma aega selleks, me siin räägime äh, kahesajast kuni kahesaja üheksast miljardist äh, Äh, ja mõned ütlevad, et äh, need on maksud, mida ei pea üldse äh, teostama, aga kui me vaatame, mida see reste, resta liquidee tähendab ja vaatame seda praegu olemasolevat määrust, siis me teame, et meil on N pluss kaks, N pluss kolm süsteem ja määrus, ma räägin siin määrusest üks null kaheksa kolm ja N pluss kaks, äh, viiskümmend miljardit, äh, mis äh, ootas maksmist, aga komisjon sai maksta ainult osaliselt välja. Need esitatud arved tänu finantssektori survele ja ühine strateegiline raamistik CSF, see peaks olema lisas, olen nõus aga põhimääruse tekstil on äh, rohkem tugevust, äh, seetõttu ma toetan äh, lisas, lisa kasutamist siin, ma tean, et mõned on selle vastu, kuid mina toetan selle suunamist lisasse ja ma ei tea tegelikult, mis, ähm, milline on kommunikatsiooniraporti Communication Europe mõju, kuid paistab, et ega meil siin midagi muuta niikuinii ei äh, oleks olnud võimalik. Ähm, ja aga sel, sel, nii need asjad on, keegi ei saa sihtotstarbeliselt neid vahendeid eraldada ja see on selge, kui keegi lootis, et äh, neid rahasid saaks sihtotstarbeliselt äh, Äh, eraldada, nii nagu Ühtekuuluvusfondi puhul, siis nii see ei juhtu, kümme protsenti pannakse äh, äh, ähm, tea, muudetakse kättesaadavaks, kui sa oled hea, sa saad juurdepääsu, kui ei, siis mitte. me peame siin olema ausad, ma arvan, et me peame olema ausad vastasel korral. jah, olen nõus Konstantsiga, et äh, väga palju on lobiste tegelikult äh, Äh, aga mingisuguseid sihtotstarbelisi määratlusi meil ei ole, kui ma ei eksi, oleks tore, kui kõik need projektid oleksid kahekümne seitsmest erinevast liikmesriigid, kuid olgem nüüd ausad ja loogiliselt rahast lihtsalt ei piisa selleks. ja viimane asi, millest me oleme rääkinud, on, me toetame põhimõtteliselt käibemaksu ettepanekut, mille komisjon esitas Äh, see on siis äh, olem-, praegune olukord äh, ja siis raportööride ettepanek on teistsugune, me võime käibemaksu puhul jääma, jääda sellise süsteemi juurde, nagu praegu on, siis võtta vastu artikkel viiskümmend kolm lõige kolm alapunkt C komisjoni ettepanekust või siis võime toetada oma variraportööride ettepanekut käide, käibemaksu küsimuses. mina isiklikult toetan sellist lähenemist, mis annab rohkem äh, vahendeid, äh, see on siis, ma arvan, et ähm, kui me anname äh, ühe osa rahast ja siis läheb kohe osa rahast maksudeks, nii et lõpuks saab palju vähem raha. nii et mina arvan, et raportööri ettepanekut on mõistlikum toetada, aga see on ka tõsine finantsküsimus, eks ole suur tänu, proua Hüdrovisu, kas on otse Flassa soovib rääkida? suur tänu. kui lubate, siis mainiksin mõningaid asjaolusid, mis tuleb siin paika panna see sooritusreserv mis ähm, ei ole piisavaks stiimuliks tõhususe tõstmisel, ähm, tuleks juua liikmesriikide tasandil ning seda tuleks kasutada programmides tõhusalt. Ähm, nagu Ivars mainis, jääb ka käibemaksu küsimus, käibemaksu äh, kaasamine oleks äh, mõistlik äh, ka määrusesse N pluss X, see ei peaks äh, olema nii rangelt defineeritud, me tahaksime rohkem paindlikkust liikmesriikidele. siis Euroopa Sotsiaalfondi ülempiiride seadmine, sellel on kaks võimalust kas äh, ühelt poolt äh, määrame kõikidele piirkondadele ühe äh, määra või vähendame protsentmäärasid mõningate regioonide puhul, võib-olla me sellest võiks rääkida liikmesriikide tasandil, partnerluskokkulepete üle läbirääkimisi pidades. ma arvan, et me peaksime kõikide vahendite puhul ähm, ühtlustama maksimaalse kaasrahastamismäära äh, ja viia selle kaheksakümne viie protsendini. ja minu viimane kommentaar käsitleb äh, ühtekuuluvusfondi ja teiste äh, programmide nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend vahelisi sidemeid ja need peaksid olema kooskõlastatud ja muidu olen ma tehtud tööga nõus suur tänu, kallid kolleegid, nüüd äh, on meie kõnelejate nimekiri suletud, kõigepealt Kornelia ja siis Peeter ja kaks minutit, palun katsuge piirduda kahe minutiga. jah. jah äh, me oleme siin rääkinud ex-ante tingimuslikkusest juba varem, üks võimalus oleks, et me kogu äh, selle osa siit välja juurime. pean tunnistama, et praegune olukord ei ole mulle päris meeltmööda. ma ei näe, mis on äh, nende pingutuste lisandväärtuseks ka sanktsioonidega süsteemiga on probleeme, kui see ei ole kooskõlastatud ühtekuuluvuspoliitikaga ja pean siin silmas iseäranis seda eksante tingimuslikkust. tegevusjuht, juhendi küsimusest on siin juba puudutatud, minu meelest on see tähtis kas me siis kasutame delegeeritud akti või mitte, igal juhul me peame selles küsimuses otsuse langetama, aga mind ähm, huvitaks ka, huvitaksid ka teiste arvamused. meil on ühine strateegiline raamistik ja ma leian, et tegemist on kontseptsiooniga, mis toimib. akrediteerimine sellega on probleeme. väga paljud asjaosalised on seletanud meile, milles äh, probleemid seisnevad konkreetsetes valdkondades, äh, kui näiteks on tähtajaks oktoobrikuu või novembrikuu, siis äh, on olukord üsna keeruline. projekti on raske ellu viia ja ma arvan, et me peame midagi ette võtma. finantsvahenditega seoses on probleeme. mulle oleks meeldinud rohkem temaatilist suunitlust, see oleks tore, aga loomulikult igal asjal on oma riskid. Peeter Simon. suur tänu, ma räägiksin kahest asjaolust ja katsun teha lühidalt mitmetasandiline valitsemine ühelt poolt äh, on meie meelest teretulnud. me peame vaatama, kuidas me saaksime regionaaltasandi valitsejaid äh, koostöösse kaasata kõikides äh, etappides ja peaksime saama vaatama ka, kuidas seda tulevikus teha. me ei tohiks jätta seda ainult komisjoni äh, koostööks me peaksime partnerlussuhetele seadma ka mingisugused miinimumtingimused, need peaksid olema äh, toimivate programmide äh, partnerluslepingutes sees. teiseks, äh, sätete lihtsustamine ja me oleme rääkinud sellest kohaliku tasandi ekspertide ja asjatundjatega kui me vaatame, kuidas on kaasatud äh, kohaliku tasandi ametivõimud, äh, siis äh, oleme kuulnud muredest, et tegelikult meie püüdlused ei too sugugi mitte kaasa lihtsustamist, vaid otse vastupidi, täiendavad bürokraatiat, nii et ehk võiksime seda veel üle vaadata. suur tänu, kas komisjon soovib ka omalt poolt sõna sekka öelda? suur tänu kuivõrd äh, volinik Haan tuleb äh, õige pea teie juurde ja teie komisjoni ja siis on tal kindlasti midagi öelda ühise strateegilise raamistiku kohta, ma ei tahaks hakata siin ennatlikult äh, tema suust sõnu ära võtma, nii et loomulikult me oleme näinud seda dokumenti ja anneksit lisa, me oleme seda lisa näinud väga esi-, tutvusime selle lisaga väga hiljuti, nii et äh, ei ole saanud seda põhjalikult uurida. Äh, ja seetõttu väga põhjalikult sellest ei räägiks. Äh, ja ühise ähm, strateegilise raamistiku dokument peaks parandama meie ühist, ühissätete raamistikku ja võib-olla te saate, äh, on tekkinud teatavaid valesti arusaamu selle kohta, mida selle ettepanekuga tahetakse teha, selle eesmärgiks on kooskõlastada, tasakaalustada investeerimisprioriteete ning äh, komisjoni töödokumentis äh, on teistsugused peamised prioriteedid investeerimisprioriteedid on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga, aga ühine strateegiline raamistik peaks hõlmama kõiki viite fonde, nii et äh, ühtekuuluvuspoliitikast üksi ei piisa. ja äh, temaatiline suunitus, äh, see on äh, möödapääsmatu selles valdkonnas. komisjon leiab, et äh, ühise strateegilise raamistiku eesmärgiks on anda ühendus, aimu selle kohta, kuidas äh, need viis fondi aitavad äh, kaasa meie üldiste eesmärkide saavutamisele ja selles mõttes on konkreetselt välja toodud, kuidas viis fondi saavad erinevaid investeeringuid toetada, kuid nende eesmärgid jäävad seejuures siiski ühiseks ja veel, mis puudutab äh, üldsätete äh, määrust, siis äh, komisjoni arvamus on loomu-, leiab, et artikli kakskümmend kustutamine on väga oluline. praegu tahetakse kustutada artiklit kaheksateist reservi kohta ja artiklit kakskümmend äh, raamistiku, sooritusraamistiku kohta ma paluksin, et raportöör selle uuesti üle vaataks, komisjon oma ettepanekus äh, lähtus sellest äh, sooritusraamistikust, mis on üks peamine eesmärk, peamine vahend tulemuslikkuse saavutamisel. ja see reserv on üks elemente mis lähtub sellest raamistikust äh, ja äh, peaks olema hea soorituse stiimuliks. sellel raamistikul on teisigi elemente loomulikult, äh, nagu teatemaksete peatamine teatavates tingimustes ka korrigeerimine projekti lõpetamisel, aga igal juhul see soorituse fond peaks olema stiimuliks, mis aitaks kogu programmide ettevalmistamise äh, ja elluviimise protsessi äh, toetama, äh, tõhusamaks muutma ja selle kaotamine oleks tõesti suureks puuduseks. suur tänu, kas raportöörid soovivad lõpetuseks veel midagi öelda? suur tänu täna hommikuse arutelu eest. see menetlus praegu ühine äh, strateegiline raamistik, äh, see, et meil peaks olema üks nädal veel muudatusettepanekute esitamiseks. Äh, meil peame ajakavaliselt tegema äh, tõsist tööd, aga me peame ka üksmeelt saavutama, need mõlemad on meie jaoks olulised, me oleme kolleegidega ka rääkinud selles osas, kuidas parimaid tulemusi saavutada ja meie tahame, et meie seisukohad parimal võimalikul moel kajastaksid, kajastuksid suhtun optimistlikult, suhtun positiivselt äh, meie äh, võimalustesse. aga nagu kolleegid ütlesid, siin tuleb mõningaid küsimusi veel täpsustada. Äh, akrediteerimine, finantsmääruse küsimus, mille kallal praegu töötatakse, mõned suhtuvad väga optimistlikult sellesse ja leiavad, et õige pea saavutatakse kokkulepe nii et on mõningaid teemasid, kuidas, kus me peame mõtlema, kuidas me saame uusi finantsvahendeid kasutada parimal äh, moel, äh, sellepärast et äh, on tegemist ju erinevate elementidega ühes samas töös töö võiksin öelda, et me tegelikult ei ole Euroopa Sotsiaalfondi äh, protsente äh, muutnud, kuid kindlasti see saa-, äh, kujuneb osaks meie arutelust, meil on neid arutelusid olnud kiva varem. see sooritus või tulemusreserv, siis ähm, kui me ei taha seda, siis ei olegi vaja mõelda üldse selle üle, kuidas seda täpselt teha, seda tulemusreservi. on märkimisväärselt paremaid äh, Äh, vahendeid äh, ma-, majanduskasvu investeeringute planeerimiseks. meil ei ole vaja sellist äh, iludusvõistlust. lõpetage see ära, meid ümbritseb majanduskriis, me ei taha sellist asja lihtsalt ja me leppisime kokku, et me ju teeme nii, nagu me, me, me oleme varem öelnud. kas, kas, kas Konstants saab ka sõna? jah, ütleb proua Hüübler, ma ei tea küll, miks, aga palun ähm.. suur tänu tahaksin omalt poolt lisada paar sõna. mõningad kolleegide ettepanekutest on juba meie ettepanekus kajastunud, eks ante tingimuslikkus, tulemusreserv äh, ja, ja nii edasi, need oleme juba arvesse võtnud akrediteerimine, seda samuti mainisid kolleegid siin. eelarvemäärusest sõltub meie töö selles valdkonnas. ja palume siis äh, muudatusse mitte esitada muudatusettepanekuid äh, nende valdkondade kohta, mida meil ei ole mingil moel võimalik mõjutada. akrediteerimine, nagu ma mainisin, sõltub äh, sellest äh, finantsmäärusest. nii et pärast vaatame, kas meil on äh, mingisugust manööverdamisruumi, kas me saame üldse mingisuguseid muudatusi sisse viia ja kui esitatakse tõesti lihtsustamisega seotud muudatusettepanekuid, siis oleme sellest rääkinud juba palju oleme öelnud kolleegidele, et kui on äh, võimalik äh, lihtsustada, siis äh, jah, kuid ärge unustage, tegemist on väga keerulise teemavaldkonnaga ning lihtsustada seda võib-olla ei olegi nii kerge. sellel on erinevaid tahke ja kui midagi ühes valdkonnas muuta, võib see mõjutada teisi valdkondi nii et äh, oma tegevustes mõelge võimalikele tagajärgedele, aga kui siiski esitate muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on lihtsustamine ja mis lihtsustavad ettepanekut, siis ma olen kindel, et plaksutaksime käsi nii meie kui ka nõukogu. ja need äh, prioriteetsed tegevused, me leidsime, et otsene side üldsätetega puudub, leidsime, et komisjoni äh, lähenemine oli mõistlik, toetasime seda ja praegu on meie läbirääkimised suures hoos, ma olen veendunud, et töö jätkub, kindlasti saab tehtud juba paremaks muuta ja leiame, et tulemustele suunatud lähenemine võiks olla kasulik. see on meie kõigi huvides ja ma arvan, et praegu tulemusreserv paraku ei ole tulemuslikkuse saavutamiseks ehk kõige parem moodus. aga võime rääkida sellest komisjoniga veel põhjalikumalt, me peame ka raha hääletama, kolleegid esitavad tõenäoliselt muudatusettepanekuid, nii et töö on alles algusjärgus, nii ka meie läbirääkimised komisjoniga on algusjärgus. ja ma arvan, et meie töö ühtekuuluvuspoliitika tuleviku vallas on täies hoos, lõpptulemus on ehk kõigile meeltmööda ja võtab arvesse meie tuleviku väljakutseid. ja viimane kommentaar. partnerluslepingud, tahaksime, et sõlmitakse siduvad lepingud, mis äh, oleks äh, teistsugune lähenemine kui nõukogu lähenemine, me tahame kanda hoolt selle eest, et piirkonnad ja kohaliku tasand võimuorganid oleksid kaasatud, seetõttu on need partnerluskokkulepped meie jaoks väga olulised ning see element äh, on meil väga südame peal. Äh, Kornelia äh, Ernst, te soovisite midagi küsida, ehkki me juba järgmise raportööri aega kasutame. jah, väike kiire küsimus akrediteerimise kohta ja raamatupidamise kohta. kui Regionaalarengu Komisjon ei ütle midagi konkreetset, siis minu meelest see on iseenesest juba sõnumiks. ma ei tea, kuidas meie oma sõnu üldse muidu suudaksime edastada. ma arvan, et tegemist on tähtsa küsimusega ja ma tunneksin tõsist muret, kui me jääksime käed rüpes istuma ega, ega teeks mitte midagi, minu meelest see küll ei oleks arukas käitumine. jah, Kornelia äh, tõesti kahju, aga see finantsmäärus on meil ikkagi jalus me leppisime kokku finantsmääruse küsimuses, enamus toetas sellist lähenemist ja praegu räägitakse finantsmäärusest. artikkel viiskümmend seitse on üsna vastuoluline ja akrediteerimise küsimus on seal mainitud ja parlament nõudis akrediteerimist nõukogu iseenesest nõustus, aga tegemist oli parlamendi otsusega ja ma arvan, et praegu oleks regionaalarengu komisjonil meie parlamendis kohatu sellises faasis hakata seda muutma. me oleme hiljaks jäänud sellega ja seda on mainitud finantsmääruse artikliga viiskümmend seitse seoses need akrediteerimiskeskused kuid ähm, ma pean siiski jääma juba langetatu juurde kindlaks, eh, juba langetatud otsuste juurde kindlaks. ja kui me oleksime tahtnud mingisugust teistsugust lähenemist, äh, siis oleksime pidanud sellele varem mõtlema. nüüd peame lihtsalt äh, vaatama, kuhu äh, asjad liiguvad ja ehk on võimalik mingisugusele kompromisskokkuleppele jõuda proua Hübner ütleb, et on võimalik jätkata arutelusid äh, pärastlõunal, viisteist minutit tõenäoliselt jääb meil umbes selleks ajaks, aga kordaksin teile, kallid kolleegid, seitsmes juuni on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ühise strateegilise raamistiku kohta ja kolmkümmend üks mai, juuni on üldsätete määruse kohta. Äh, äh, ja ühise strateegilise raamistiku kohta seitsmes juuni kell kaksteist päeval ja äh, me, nagu te teate, tegeleme siin erimenetlusega, äh, state sellise ettepaneku tegi sekretariaat, sekretariaat saadab teile ka vastavad juhised, aga kes tahavad esitada ühise strateegilise raamistiku kohta muudatusettepanekuid ja ei tea täpselt, kuidas seda teha, siis võtke kõigepealt ühendust sekretariaadiga. ja nüüd läheksime edasi meie tööga Joachim Selleri ja äh, raport ja ärgem hakakem venitama ja Joakim, palun. suur tänu, proua esimees suur tänu ka selle eest, et te päevakorda muutsite. nii et me saaks äh, praegu rääkida selle ettepaneku kohta, mis puudutab Euroopa territoriaalse koostöö rühmitust me oleme kaudselt juba kolmel korral seda küsimust äh, arutanud, mis puudutab siis määruse muutmist rahvapartei korraldas ka avaliku kuulamise selles, sellel teemal. samuti ka regioonide komitee on äh, asjaga tegelenud. ning seda peaks aruteludes arvesse võtma. on väga palju regioone, mis äh, kavatsevad äh, piiriülest territoori-, territooriumi ülest koostööd äh, läbi viia, see on väga oluline regionaalsel tasandil. see tähendab seda, et regionaalse koostöö äh, tasandi koostöö, regionaalse koostöö on, äh, muutub Euroopas aina tähtsamaks. meie määrus, mis meil praegu ees seisab, erinevalt äh, erinevatest struktuuridest äh, näeb ette äh, erinevaid äh, eeliseid ja juba praegu on sellel määrusel eelised võrreldes kahe tuhande kuuenda aasta määrusega. siia on kaasatud regioone, mõned neist juba üle võtnud Euroopa regionaalse koostöö määruse ning see tähendab seda, et, äh, et koostööd tegevaid äh, piirkondi rühmit- ja rühmitusi on väga palju juurde tulnud. me äh, näeme, et praegusel hetkel on tekkinud ka võimalus teha koostööd Euroopa Liidu väliste regioonidega vastavalt Äh, mõningatele artiklitele võib-olla selliseid koostöögrupeeringuid, mis teeks koostööd äh, Euroopa Liidust väljaspoole jääva piirkonnaga. lisaks sellele on ka spetsiifilisi äh, poliitilisi võimalusi, mida grupp, grupeering saab kasutada nagu näiteks Euroopa kaks tuhat, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ning äh, territoriaalse koostöörühmitus on juriidiline isik, millel on võimalus äh, poliitilises, äh, poliitilisi küsimusi edasi arendada. on kohalikud võimu esindajad, kes tegutsevad autoriseerimisega erinevates liikmesriikides ja tulevikus sooviksime, et oleks nii-öelda ühe akna süsteem kõigis liikmesriikides, et oleks võimalik selline eh, rühmitus luua võimalikult lihtsate vahenditega, selle abil me autoriseerimisprotsessi lihtsustaks võimalikult palju. meie soovitame, et eh, see ettepanek võetaks vastu kogu see projekt muudetud kujul. sest äh, ta on üsnagi laialdase toetuse saanud. nõukogu on küll pisut tõrksam, nagu me teame. sellega seoses äh, me ei, ei, täpselt ei tea veel, mida nõukogu meile, meie ettepaneku kohta võib öelda. igatahes on väga oluline, kui, et ETKR-id, kui neist saavad juriidilised isikud, et neile langeks ka eh, vastutus ja samuti peab neil olema võimalik ka hallata oma projekte ja neid juhtida. liikmesriikide jaoks vist ei ole, eh, neile ei meeldi vist delegeerida oma pädevusi igatahes peame läbirääkimisi pidama nõukoguga ja vaatame, kas meil õnnestub neid suunata edasi nii, nagu meie jaoks kõige sobilikum on. loodame, et järgmisel finantsperioodil oleks ETKR juba e, õiguslikult reaalsus, mis tihendaks meie regionaalide vahest koostööd. Monika Smolkova, palun. Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že je... suur tänu. ma hindan kõrgelt härra äh, Tselleri, Tselleri tööd. tema muudatusettepanekud olid väga mõistlikud ja aitavad meil kindlasti äh, määruse eesmärgile lähemale jõuda. eesmärgiks eh, on luua territoriaalse koostöö rühmitused. kui komisjon oma ettepaneku esitas, eh, käivitus ka konsulteerimise protse-, konsultatsiooniprotsess, milles osalesid eh, väga erinevad asjaosalised. ja raportöör esitas jutumärkides ainult kakskümmend kolm muudatusettepanekut, mis parandavad eh, määruse teksti suur, tunduvalt. siin lubage mainida mõningaid muudatusettepanekuid, näiteks muudatusettepanek üks, mis on väga hea, mis eh, puudutab siis seda, milliseid ettevõtteid eh, peaks asi puudutama, mis puudutab siis üldhuviteenuste osutamist samuti meeldib mulle muudatusettepanek viis, mis räägib piiriülisest koostööst. sellest rääkis ka raportöör, võib-olla muudatusettepanek kuus on pisut vastuoluline ma tunnistan, et kui ma seda esimest korda lugesin, tekkisid minul teatud kahtlused, samas aga kui ma asetasin selle muudatusettepaneku laiemasse konteksti ja võttes arvesse ka tulevasi finantsperspektiivi, leian ma, et muudatusettepanek kuus on, äh, on hea. Need, kes pole seda lugenud, muudatusettepanek kuus ütleb, et äh, on oluline, et EDKR saaks äh, olla universaalne koostöövahend ning sellepärast tuleks neile anda õigus saada toetust kõikidest liidufondidest ja programmidest ma arvan, me peaksime seda toetama, kuigi ma ei tea, mida nõukogu asjast arvab. ma olen täiesti nõus muudatusettepanekuga kaheksa. Eh, sest leian, et nii see kui ka muud muudatusettepanekud lihtsustavad ja selgindavad teksti. mul on kahtlusi umbes kolme või nelja muudatusettepaneku osas. Eh, selge on igatahes see, et peaksime muudatusettepanekuid toetama, et eh, parandada teksti, lihtsustada teksti ja andma äh, sellele programmile suurem nähtavus tulevikus. Äh, ja härra Vlasak, suur tänu. ma peaksin ütlema, et ma olen üldjoontes raportiga rahul. enamus meie ettepanekutest äh, leidisid kajastust. ma tervitan muudatusettepanekuid, mis puudutavad äh, näiteks käibemaksu lihtsustamist. see puudutab ka erinevaid aspekte, mis puudutavad äh, töötajaid ja ma esitan veel muudatusettepanekuid ja ettepanekuid tulevikus. ma ei tea, kas kolleegidest keegi soovib sõna saada, kui ei, siis lähme kohe Euroopa Komisjoni juurde. kakskümmend kolm muudatusettepanekut, see pole piisav selleks, et äh, kolleegid sooviks sõna võtta. ja komisjoni poolt soovib David Sweetfoot äh, sõna võtta. kui palju sul oleks aega, suur tänu. ma ei kavatse praeguses faasis eriti pikalt rääkida. ma sooviksin rõhutada seda, et komisjon hindab kõrgelt äh, teie komisjoni tööd ja see, seda, kuidas raportöör on mõistnud selle määruse Äh, tekkepõhjust, ta on väga hästi kokku võtnud, äh, mis põhjustel me muud, oma ettepanekud esitasime, nii et sellepärast ma ei hakka teil, äh, teile kõnet pidama selle kohta, miks see ettepanek selline on, nagu ta on. ma arvan, et te saite sellest suurepärast aru. mis puudutab nüüd detailseid muudatusettepanekuid, siis need langevad kahte gruppi. on selliseid muudatusettepanekuid, mis lihtsustavad äh, teksti ja äh, võib-olla äh, selgitab meie mõtet paremini, kui meie seda tegime peaaegu aasta aega tagasi, kui me selle, selle teksti lõpetasime. eriti puudutab see see esialgseid selgitusi, mis puudutab avalikku hanget, mis on eraldi seletusi ära teeninud me lisaks sellele on veel tekkinud uus kohtupraktika pärast seda, kui meie oma ettepanekud tegime ning e, praegusel hetkel regioonide komitee arutab samuti ETKR-i et ning e, nad on valmis seda tööd tegema, kui nad on selleks pädevad, meil on selle üle väga hea meel, igatahes oleme valmis seda muudatusettepanekut toetada. ma pean siiski ütlema, kuigi äh, äh, kardan, et ma rikun tuju, et on mõningaid selliseid muudatusettepaneku, kuid äh, millega meil on raskusi, eriti just õiguslikel põhjustel. see puudutab neid muudatusettepanekuid, mis meie arvates tekitavad nõudmisi ka teistes Euroopa õiguse valdkondades. seda meie arvates ei äh, saa, meie arvates ei saa vastu võtta muudatusettepanekud, mis mõjutavad sätted, mis juba eh, teistes eh, eh, määrustes olemas on. nii et mõningates, um, mõningates muudatusettepanekutes me leiame, et neid ei saa vastu võtta, kuigi me nende, seda põhimõtet, millele nad toetuvad, toetame, aga me ei saa neid õiguslikel põhjustel vastu võtta, võib-olla minu kolleeg, kes on õiguslikes aspektides targem, oskab täpsemalt öelda jah, me oleme valmis täiestiõiguslikke argumente kuul-, kuulma, ära kuulama. kui võimalik, me võime tõesti eh, ka õiguslikke argumente, see peaks olema võib-olla ka raportööri jaoks oluline. suur tänu teile, proua esimees. nagu siin juba öeldud on on mõningad õiguslikud äh, probleemid mõningate ettepanekutega. <clears throat> on jaotatud nelja rühma, nagu siin juba öeldud on. on äh, siin on seotud selliseid, äh, see on, need on seotud selliste küsimustega, mis on seotud teiste õiguslike valdkondadega ja poliitiliste valdkondadega, nii et me, <clears throat> ma leian, et me ei tohiks hakata puudutama teisi poliitikavaldkondi meie igatahes äh, äh, astuda kontakti teiste komisjoni teenistustega, et äh, vaadata, kuidas olukorda korraldada saaks. ning veel üks punkt, mis tehniliselt võib määrust muuta, need puudutavad muudatusettepanekuid kaks ja neli siin on räägitud artiklist üks ja samas seal, selles artiklis on juba olemas see, eh, mida määrus puudutab. määruse kriteeriumid on olemas. siin ei piisa sellest, kui mainida ära ainult artikli number, siin tuleks põhjendada ja nüüd artikkel kuusteist. me ei saa päris täpselt aru, mida siin tegelikult äh, soovitakse? kas soovitakse <coughs> uut <coughs> lõiku või alalõiku, nüüd veel kolmas grupp, mis puudutab äh, ettepanekuid äh, põhjenduspunktide kohta. me ei ole selle näitega nõus. näiteks muudatusettepanekus kümme 10 seal on tõesti ette toodud põhjus, mida võiks kasutada. kuid meie leiame, me, et me peaksime kahe tuhande kahekümnenda aasta sätteid ning samuti ka regioonide komitee poolt esitatud sätteid. siis veel muudatusettepanekud eh, kakskümmend, kakskümmend üks ja kakskümmend kolm, mis eh, hõlmavad küsimusi, mis ei, ei äh, lähe kokku teiste sätetega ja kogu selle määruse üldideega. meile tundub, sellepärast et äh, see, ettepanekud ei ole väga selged. nüüd veel muudatusettepanekud kaheksa ja seitseteist. tundub, et need jätavad välja võimalikud äh, eh, konfliktid, mis ETKR-iga seoses äh, tekkida võivad. selge on see, et ETKR-id on juriidilised isikud ja me ei leia, miks peaks selle veel eraldi välja tooma siin. muudatusettepanekus üheksa, et komisjon tegi juba äh, ettepaneku rakendusala kohta ja rakendusõiguse kohta. Eh, see tuleks samuti võimalikult selgelt sõnastada. see eh, puudutab näiteks seda, et kuidas see rakendamist leiab Prantsuse õigussüsteemis näiteks. Eh, ainult nendes valdkondades, kus asi ei jää täiesti selgeks, oleks vaja pisut selgemalt sõnastama meil on vaja võimalikult äh, suurt selgust ja õiguskindlust. ning selge on see, et, äh, et rakenduskindlus peab puudutama kõiki ettepanekuid. muudatusettepanek üheksateist. mis saab siis, kui on teatud piirangud ETKR-ide suhtes? selliste juhtumite puhul on niimoodi, et äh, asjast huvitatud osapooled peavad saama informatsiooni selle kohta, et, äh, et ega äri äh, vastutus on piiratud. ja sellest tuleb kõiki osapooli õigeaegselt teavitada. muudatusettepanek kakskümmend, siin tehakse ettepanek, et, et piirkonnad teavitakse sellest, mida nad sooviks oma platvormidega peale hakata. meie sooviksime, et regioonide komitee, me arvame, et regioonide komiteed kindlasti juba on teavitatud teabeplatvormidest, ma ei arva, et nemad peaks, peaks seda eraldi jälgima. see ei ole vajalik, muudatusettepanekus neliteist räägitakse avaldamisest kõigis liikmesriikides see peaks tähendama seda, et see tõlgitakse kahtekümnest, see kolme liik-, liiki ametlikku keelde, kuid samas äh, võiks olla lihtsalt selle kohta teave Euroopa äh, Komisjoni hääle, ametlikus häälekandjas, kus seda võiks avaldada, et kõik oleks asjast teadlikud ning et oleks võimalik leida viiteid vajalikele dokumentidele. Need on komisjonipoolsed arvamused ja me oleme teadvas kontaktis raportööriga. Joachim, kas sa sooviksid vastata, palun? jah, suur tänu teile, proua esimees. Eh, siin on väga palju erinevaid küsimusi, mis on esile tõusnud ning eh, mõningatest komisjoni poolt välja öeldud mõtetest ei saanud ma päris täpselt aru. ma ei arva, et me sekkume siin sellistesse poliitikavaldkondadesse, mis äh, meisse ei puutu, näiteks naabruspoliitika. minu meelest peaks olema äh, seotud selle küsimusega sest tegelikult äh, on ju asi selles, et meil oleks vaja, et ka teised poliitikavaldkonnad oleks asjaga seotud, sest äh, on ju võimalik ka ETKR-e luua eh, piirkondadega, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu ja nad eh, võib-olla juba teevad meiega koostööd teiste instrumentide vahendusel. meie leiame, et on normaalne, et need eh, teised poliitikavaldkonnad oleks samuti mainitud ja et neid kaasataks järjepidevalt. nüüd muudatusettepanek kakskümmend kolm siin on üks äh, lause, kus äh, selgitatakse, miks me soovime, et äh, komisjon oleks asjasse kaasatud, et asi oleks paremini integreeritud erinevatesse Euroopa Liidu poliitika valdkondadesse. sest see tähendaks mitte ainult ooteaja lühendamist, eriti struktuurifondi puhul, vaid meil peaks olema suurem, rohkemal määral võimalik lihtsustada ka muudes valdkondades. selge on see, et nagu komisjon ütleb, me kindlasti jätkame tihedat koostööd, et kokkuleppele jõuda. suur tänu. ma saan nüüd aru, et selle päevakorrapunkti võime nüüd kinni panna. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmekümne esimene mai ja nüüd on meil kümme minutit aega. nii et ma saan aru, et Eh, rohkem, eh, et komisjoni, et voliniku kohale jõudmises muudatusi ei ole. Eh, praegu hetkel meil ei ole praegu millestki vahepeal rääkida, nii et ma teeksin ettepaneku katkestada koosolek enne seda, kui volinik kohale jõuab, ta peaks tulema kohale kell üksteist. nii et alustame kell üksteist kohtumist volinikuga ja need, kes ei osalenud arutelus äh, muut-, päevakorra muudatuste kohta ma tahaksin meenutada, et kell viisteist null null alustame me väga olulist äh, ühiskuulamist äh, ITRE-ga, mis puudutab siis Euroopa ühtsuspoliitika kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi sünergiat ja pärast seda me veel ka hääletame. nii et paluksin, et kõik, kes te olete Brüsselis kohal, tuleksite ka siia, aitäh! Uh, dear colleagues, I would like to resume our meeting. The commissioner is here. I would like eh, tervitame volinik Johannes Haani. Nende nimel, kes siin on kohal ja nende nimel, keda ei ole kohal, kellel on kindlasti head põhjused, et eh, nad ei saa siin olla. Eh, on väga oluline, et me kasutaks hästi ära poolteist tundi volinikuga, et me saaks selgeks rääkida paljud küsimused, mis teilt tekkinud on ja ma annan äh, sõna volinikule ja pärast seda toimub arutelu, teil on sõna. Äh, suur tänu teile, proua esimees, suur tänu selle eest, et te mu siia kutsusite. praegusel hetkel on meie kõigi jaoks väga oluline hetk, eriti minu jaoks, sest äh, toimuvad läbirääkimised ühtsuspoliitika valdkonnas. juba viimastel nädalatel toimub Euroopas arutelu selle üle, kuidas saavutada mm, meie majanduse taaskäivitamine. selleks on vaja mm, struktuurifondide kasutamist ja ka teiste vahendite kasutamist meie käeulatuses on mitteametlikul tippkohtumisel ütles president Barroso, et reformid peavad käsi, käima käsikäes investeeringutega ning äh, selles võib Euroopal fondidel olla väga oluline roll. Äh, selge on see, et ühtsuspoliitikas on Euroopa fondidel oluline äh, koht majanduskasvu ja tööhõive e-, edendamiseks. me peame arutama seda küsimust täiesti ausalt ja avameelselt, milliseid vahendeid tuleb kasutada. lisaks sellele toimuvad praegu arutelud tulevase ühtsuspoliitika üle ning samuti ka mitmeaastase finantsraamistiku kohta. peame ütlema selgelt, milline, millise vormi meie poliitika võtab, millise peatükis üks mitmeaastases finantsraamistikus, me peame saatma selge sõnumi selle kohta, millised finantsvahendid meie käsutuses on enne kahe tuhande kahekümnendast aastast. ma tahaksin tänada Regionaalarengu Komisjoni teie poolt tehtud töö eest ning eh, teie eh, valmisoleku eest koostööd teha kogu õigusloomelise perioodi vältel komisjoniga ning mul on väga hea meel selle üle, et ka nõukogu teeb edusamme. ma arvan, et läbirääkimised liiguvad õiges suunas ning äh, selles mõttes võib öelda, et meil on äh, olnud väga tihedad kontaktid äh, aprillist alates nõukoguga, oleme tõstatanud erinevaid küsimusi, nagu näiteks eksante tingimuslikkus või kokkuhoiumeetmed, millest on väga konstruktiivselt äh, räägitud. loomulikult tingimusel, et kokku ei lepida milleski, enne kui pole kõiges kokku lepitud. nõukogu ja parlament äh, nõukogu parlamendi vahel oleme meie vahendajate rollis. selles osas on täiesti selge, et äh, väga palju on veel vaja ära teha. meil äh, on väga hea kontakt mõlema institutsiooniga ning nagu me seda juba minevikus teinud oleme, soovime alati äh, soovime alati osaleda läbirääkimise erinevates faasides. komisjon on alati teie käsutuses nii arutelude pidamiseks äh, kui ka otsuste langetamiseks. meil on äh, erinevad äh, valdkonnad ja komisjon soovit-, soovib esitada oma arvamuse kõigi valdkondade kohta, on kolm punkti, mis on äh, minu arvates äh, praeguste läbirääkimiste vältel kõige suurema tähelepanu osaliseks saanud, me peaksime seda ära kasutama. kõigepealt ähm, globaalne strateegiline raamistik, mis on oluline reformi ettepanekute jaoks peame erinevad seisukohad võimalikult kokku viima komisjoni poolt ühelt poolt ja teiselt poolt teiste institutsioonide eh, eh, omad teiselt poolt. alati tuleb arvesse võtta seda, et me oleme kõik nõus sellega, et uued eh, instrumendid on olulised ja vajalikud, kuid samuti on vaja arvesse võtta ettepanekute sisu. komisjon juba arutab parlamendiga juba määruse lisade küsimust see, selles lisas võetakse arvesse rakendusakte ja meie oleme teie käsutuses eh, selle lisa eh, ulatuse osas. samuti puudutab see meie eh, sidet rakendusalaga, et tulemus oleks võimalikult hea paar nädalat tagasi komisjon hakkas arutama käitumisjuhendit, et seda oleks võimalik äh, assotsieerimislepetes võimalik arvesse võtta. küsimus on selles, et see käitumisjuhend äh, puudutaks kõiki asjast huvitatud osapooli. igal juhul kahetsen, et äh, nõukogus on teatud, äh, teatud kõhklusi selle käitumisjuhendi osas. meie leiame, et me peame arvesse võtma äh, nii riiklike, mitteriiklike rühmituste arvamust kogu selle küsimuse kohta ning veel temaatiline kontsentratsioon mm, ning arutelu finantsstabiilsuse ja mm, majanduskasvu äh, tasakaalu kohta näitavad, et me peame põhjalikumalt mõtlema selle peale, kuidas meetmeid tegelikult ellu rakendada. arutelu nõukogus ja parlamendis paindlikkuse kontsentreerimise kohta äh, on meie jaoks huvitav, me jälgime seda tähelepanelikult. meil on vaja äh, transpordisüsteemi, meil on vaja sellist majandust, mis äh, aitavad meil edasi liikuda meile ning eh, kontsentratsiooni küsimust ei tohi selle juures kõrvale jätta. Eh, paindlikkus on väga oluline piirkondade jaoks, et eh, regioonid oma vahenditega teeks, mida neil vaja on, kuid samas, kui nad tegutsevad ainult nii, nagu ise soovivad, ei saa me kokku kriitilist massi, et jätkusuutlikkuse põhimõtet respekteeritaks ning me ei suudaks lõpp eh, jätkusuutlikus ette, eesmärgini jõuda, me oleks oma soovides läbi kukkunud. meie poliitika peab olema oma kasvupoliitika, kuid me peame mõtlema selle peale, kuidas kasutada abisid majanduskasvu eh, õhutamiseks. see on oluline meie globaalse konkurentsivõime suurendamiseks. samuti ei tohime eh, energiavaldkonnas toimuvaid muutusi eh, kahe silma vahele jätta, samuti puudutab see eh, rohelise ja sinise tehnoloogia energia kasutusele võtmist. siin on samuti meil vaja, ka palju vaja ära teha. kui me lubame, et need prioriteedid hajutatakse või et neid tugevdatakse ainult osaliselt, siis me kaotame majanduskasvu ja tööhõive suurendamise impulsi meie piirkondade jaoks. lisaks sellele oleks vaja saavutada seda, et struktuuripoliitikat toetaksid kõik ja ei ole vaja öeldagi, et eh, just sellist poliitikat tuleks võimalikult läbipaistvalt edasi arendada, et ta oleks palju jõulisem. sellepärast tulebki edasi arutleda selle üle, kuidas meie regioonid kõige paremasse olukorda asetada, jätmata sealjuures kõrvati, kõrvale Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat. ja jäta, jätmata kõrvale majanduskasvu strateegiat, meil on vaja sellist strateegiat, meil on vaja rohkem töökohti. me kõik peame aru saama sellest, et investeerimis- ja arengupoliitika peab olema Euroopa jaoks jätkusuutlik, seda ka meie regioonide jaoks sellega seoses sooviksin ma teid paluda, et te ei jätaks ka silma vahele seda aspekti, see on äärmiselt tähtis mitte ainult meie regionaalpoliitika jaoks, see on ainus võimalus selleks, et Euroopa projekt osutuks edukaks ja seda eriti praeguse majanduskriisi käigus like. suur tänu, härra volinik, tahaksin alustada nüüd koordinaatoritest ja härra minister Roy saab kõigepealt sõna, sõna. Äh, suur aitäh, äh, et olete meie juurde tulnud, härra volinik, äh, see on väga oluline. tahaksin rõhutada mõningaid aspekte, kõik kolleegid tahavad ilmselt sõna, nii et ma teen kiiresti. kõige oluline on ilmselt see, kõige olulisem on ilmselt see, et me saame aru, et ühtekuuluvuspoliitika vahendid võimaldavad meil tugevdada riikide majandusi, panustada keskkonnale ning äh, omavahel ühte siduda ka inimesi. nii et minu esimene küsimus on see, et kas me ei ole liiga tõrksed äh, näitamaks, mida me oma vahenditega teeme. kas me ei mõtle mitte, et äh, liikmesriigide esindajad ja inimesed ei saa aru täpselt, milliseid tulemusi meie ühtekuuluvuspoliitika vahendid võimaldavad äh, luua. võib-olla ma olen valel pool, olen vales seltkonnas, aga vahel ma tulen äh, laua taha ning inimesed ütlevad, et äh, palju on kasutamata raha ja poliitikaid tuleb täielikult muuta. aga ma arvan, et komisjoni ja parlamendi vahel on väga oluline koalitsioon äh, ja roll siin täita selleks, et olulisi küsimusi selgitada, kui palju täpselt äh, panustati äh, kasvu ja töökohtade loomisele. millised on olnud rahastamisperioodi panused äh, keskkonnaalgatustesse? Need küsimused vajavad kõik selgitamist, mitte ainult ainult äh, Euroopa Regionaalarengu Fondi osas, vaid ka Sotsiaal- ja Ühtekuuluvusfondi osas. nii et äh, selgitusteks on vajadus. teine asi, äh, kasutamata vahendid. kas te saate anda selge signaali tänasest olukorrast? inimesed ei saa paljuski aru, Äh, N pluss üks, kaks, äh, kohustused, äh, maksed, kõik need küsimused on tavainimesele väga raskesti arusaadavad, eriti kuna liikmesriigi tasanditel toimub suur kärpimine, aga meie ütleme, et Euroopa vajab ühtekuuluvuseks rohkem raha. see on järgmise aasta debattide väga oluline osa, kas me ei peaks detailide ja numbrite abil selgitama äh, kõiki neid küsimusi. ja äh, mul on hea meel, et te ütlesite, et komisjon äh, on meie ettepaneku poolel ja mingisuguseid kokkuleppeid äh, pole siin eraldi tehtud. et üldise määruse osas ei ole koostöös äh, eesistujaga eelmiste kuude jooksul äh, mingeid äh, kokkuleppeid tehtud. see on väga oluline, sellepärast et see tähendab, et meie komisjoni abiga enamikus ulatuses saame me hääletada üheksandal juulil. see omakorda võimaldab mitte meil öelda, et määruse arutelu mingid osad on lihtsalt meie jaoks lukku pandud ja mitmeaastane finantsraamistik lõpuks. väga oluline on hoida arutelu selge ja arusaadavana. meil on kogu paketi osas kaasõiguslooja roll ja mitte mingil juhul ei tohiks me anda ära oma vastutusest mingit osa. Äh, nõukogule. nii et äh, nagu te alguses ütlesite, siis Euroopa Komisjoni toega peaksime me hoidma asjad äh, selged ja puutumatud. see on parlamendi oluline roll ma olen kindel, et kolleegid äh, siin tõstatavad teisi küsimusi, aga need olid minu poolt kõik. suur aitäh, äh, Konsta-, Konstantse, palun! ja suur tänu, proua esinaine! me oleme praegu olukorras, kus äh, meie raportööridena oleme teinud omad ettepanekud ja praegu saame me öelda, et komisjoni ettepanek eh, ühet-, ühtekuuluvuspoliitika osas eh, oli väga hea, kui me vaatame, milliseid uusi muudatusi me selles poliitikas tahame, siis me ei räägi sellest, et me kogu ettepanekute sisu põhiosa muuta tahame, olgugi et me oleme parlamendi ja komisjoni vahel siin eriarvamustel mitmetes kohtades ja seetõttu ma tahaksin teid südamlikult tänada kõikide ettepanekute eest, mis täna on tehtud. loomulikult äh, on mul ka küsimus, härra äh, volinik, teie teate meie ettepanekuid, äh, te teate ka seda, mida läbirääkimis eri faasides siin kinni hoitakse. meid huvitaks, kuidas, milline on teie hinnang äh, kuidas edasi töötada nii, et te ka äh, parlamendi seisukohti kaitseksite, äh, kolleeg just ütles, äh, kuidas me oma kaasotsustusõigust kõige paremini kasutaksime. Teie ütlesite, et te kaitsete seda võimalust, aga kuidas see reaalsuses toimub, ma ei ole kindel, et see reaalsuses alati nii on. võib-olla saaksite te veel korra seda kommenteerida. edasi äh, Äh, on aspekte, mida nõukogus on räägitud, äh, mida ka ma arvan, et me võiksime toetada, näiteks see idee, et tegevusprogramme võiks kaheks osasse äh, jagada, nii et neid saaks paindlikumalt ellu rakendada nii, et programmeerimisperioodil saaks veel muudatusi teha. kindlasti me ka komisjoni ja parlamendi vahel saame need asjad väga äh, kiiresti läbi rääkida, kuidas käitumiskoodeks äh, peaks rakenduma. Äh, me toetame neid ettepanekuid väga selge ning mul on väga hea meel, et komisjon on nüüd valmis ka lisast meiega koos rääkima, me teeme seda hea meelega ja loodan, et meil on tegelikult ühtse strateegilise raamistikuga ühtne eesmärk ning me jõuame ka kokkuleppele, kuidas selles osas edasi minna. loomulikult on ka keerukamaid aspekte, näiteks tulemus tulemuslikkus, makromajanduslikud tulemuslikkused, kõik aspektid, kus on vaja veel pikemalt läbi rääkima hakata aga üks asi on mind üllatunud ja ma tahaksin selle selgelt ka välja osta, öelda. enne koosolekut rääkisime me kolleegidega sellest, miks annab komisjon järele ning lepib kokku veel eraldi liikmesriikidega. ja ei, ei ole mm, konkreetseid lepinguid. meie tahaksime näha konkreetseid lepinguid, mis oleks õiguslikult siduvad äh, kus ka regionaalsed kohalikud omavalitsused oleksid kaasatud nii, et kohalik tasand saab kaitsta ka oma huvisid, seda, mida nemad tahavad. nii et ma tahaksin selgitust selle kohta, et tegemist oleks lepingutega ja mitte lihtsalt kokkulepetega. edasi, mitmeaastane finantsraamistik ja läbirääkimised sel teemal on meie jaoks väga olulised ja ma arvan, et ei ole mitte halb, et et ka nõukogus mitmed osalejad saavad aru, et ühtekuuluvuspoliitika on nende käes olev instrument, kus investeerimispoliitikat ja arengupoliitikat saab ellu viia. kui ma vaatan ajakirjanike küsimusi viimastel nädalatel ning eriti, kuidas need küsimused on muutunud, siis on aru saada, et üldsus hakkab aru saama, et ühtse, ühtekuuluvuspoliitika näol on tegemist majanduskasvu hoogustamise hoovaga ning ka parlamendi rolli jõustamine võib seeläbi su-, saada tegelikkuseks. ma kujutan ette ka seda, et komisjon toetab meid äh, olulisemalt äh, nendes osades, äh, kuna ühtekuuluvuspoliitika roll kasvab järgnevatel aastatel ja kui meil on modernne, reformitud ühtekuuluvuspoliitika, siis me saame mm, ka tegelikkust muuta ja ma loodan, et ka meie tuleviku kommunikatsioon paraneb selles osas, aitäh! Ivar Skodmanis, palun Uh, if, uh, to... suur tänu, eh, püüan teha lühidalt. aga jagan oma eh, sõnavõttu kaheks osaks. Eh, kõigepealt siis tänane olukord ja tulevik. probleem on siis selles, et eelarvekomisjonis kuna ma olen ka eelarvekomisjoni liige, siis meie küsimus on, kuidas leida finantsvahendeid järgmiseks seitsmeks aastaks ja probleem on selles, et ühtekuuskoli-, ühtekuuluvuspoliitika vahendite rahastamine on viis koma viis protsenti vähem kui ette nähtud äh, mida, mida siis teha? kui Euroopa ühendamise rahastu siin välja jätta, mis oli ennem äh, ühes teises peatükis, siis tulemusena võime me näha, et liikmesriigid äh, on rahastamisega raskustes täna me veel ei oska öelda, kuidas see olukord laheneb. täitmata kulukohustuste küsimus. Levandovski, volinik Levandovski järgi äh, võib olla tegemist siin miljardite ja miljarditega, millest me räägime. Äh, praegu on mureküsimus ka, et eelarvekomisjonid äh, liikmete vahel ei ole siin mingit aru saama, et äh, kuidas seda olukorda parandada. esimene äh, on siis täitmata kulukohastused, mida täna ei ole veel ma välja makstud, mida me üldse tegelikult maksta ei saagi, sellepärast et äh, tegemist on viivitusega. teine arvamus on hoopis teine. kõik tuleb välja maksta kuni lõplikult. ja ma tahaksin vähemalt saada selgitust äh, kuna probleem on N pluss kahe ja kolmega, kas on reaalne, et viivitusi ei tegi äh, ning kaks tuhat, kaks tuhat kuus aasta vahendid, mis Ühtekuuluvusfondist praegu veel välja makstakse, kas see makstakse välja korralikult, kas mingi reserv on olemas või ei ole? sest praegu võiks võiks olla kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks äh, võimalik äh, säästa midagi, praegu on muidugi eelarvevahendid viimase piirini pingul, viis äh, miljardit eurot on praegu puudujääk, kuna riigid on esitanud maksmiseks dokumendid viimasel minutil N pluss kahe suhtes ja nad ei riku mingisuguseid õigusakte, sellepärast et nad võivad viimasel minutil oma dokumendid esitada mingisuguseid ühtekuuluvusfondi äh, vahendite reserve on vaja ja me oleme ettepaneku täitmata kulukohustuste suhtes eelarvekohust-, komisjonis teinud. Äh, töödokument on olemas, aga kokkuvõtteid ei ole veel võimalik teha. ja nüüd vahendite mm, eraldamise peatamisest. esimesel aprillil oli kuusteist liikmesriiki äh, sotsiaalfondi ja kaheksand-, kaheksa liikmesriiki äh, Regionaalarengu Fondi suhtes, kelle kulukohustuste täitmine on peatatud. küsimus on likviidsuses ning me lükkame kõik nende, kõikide nende probleemide lahendamise kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kraesse või on vaja eelarvet muuta, kui me eelarvet ei muuda, siis ei ole meil võimalik midagi parandada. kui me lükkame selle edasi kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, siis võib edasi seda lükata mitmeaastase finantsraamistiku kraesse ja see kindlasti ei ole seotud kuidagi hästi toimiva ühtekuuluvuspoliitikaga. ja teie ettepanekute suhtes, teie ütlesite, et komisjoni ettepanekut äh, me tegeleme siin äh, teistsuguste asjadega kui nõukogus ja komisjonis. meie püüame parendada äh, kogu eesmärkide täitmist ja rahaküsimus on muidugi iseasi. aga kõigepealt äh, eks ante küsimused, meie raportöörid on leidnud väga hea ettepaneku selles osas eelanalüüs on vaja ühtekuuluvuspoliitika vahenditega siduda. kui seda ei tehta, siis äh, siin äh, makromajanduslikku tingimuslikkust äh, eelnevalt seada on väga ohtlik. ma võin tuua mitmeid liikmesriikide näiteid, kes kahe tuhande üheksanda ja kümnenda aasta kriisi käigus, makromajanduslikud tingimused olid seal väga halvad, aga ühtekuuluvuspoliitika vahendeid on nad äh, kasutanud väga hästi. nii et makromajanduslik tingimuslikkus kogu riigile seatuna võiks tegelikult hullemaks muuta regioonide olukorra äh, ja seetõttu ma toetaksin meie ettepanekut, et võiks olla väga hea neid ettepanekuid ellu viia, kui kriisiolukorda ei ole, sellepärast et väga konkreetset kondi-, äh, tingimuslikkust saaks rakendada jõukatel aegadel, aga kriisis mitte. Äh, finantsstabiilsusega isegi seotatakse need äh, eraldised, see ei ole meil isegi konkreetselt õiguslikult paigas. nii et rohujuure tasandil peaks ka arvesse võtma nii, reservi küsimus, et äh, komisjoni viis protsenti reservi äh, seadmine on äh, väga oluline, kui ma ei ole korralikult käitunud, tingimusi täidnud, siis ma viit protsenti vahenditest ei saa. kui tulemusreserv viis protsenti on seatud finantsperspektiivi keskosas, siis on Äh, liikmesriigid ja regioonid püüavad äh, rahast ilmajäämise riskist äh, võimalikult tervelt välja tulla, kuna regioonid näevad, et nad finantsperspektiivi keskpaigas ei suuda kõiki tulemusi täita, täita, siis nad võtavad vähem ambitsioonikaid projekte ette juba alguses aga lõppkokkuvõttes tähendab see meie jaoks, et kasvu ei hoogustata. suur tänu! suur tänu, Ivar, tahaksin paluda volinikul nüüd vastata nendele kolmele eh, eelkõnelejale. Ähm, ähm, võin vastata lühidalt me võime teile teha kättesaadavaks äh, struktuurivahendite kasutamise raportid äh, viimastel, mis viimastel aastatel on kokku pandud. Äh, pidevalt tekib kasutamata vahendite küsimus Äh, te teate, et äh, eelarvevahendid on kõik jagatud äh, teatud eelarveridadele, nii et mingisugust vabalt ringlevat raha siin ei ole. me püüame muuta tegevusprogramme nii, et ühe pealkirja rea vahendeid saaks kasutada kusagil mujal, kui me näeme, et kogu eelarvet sellistes tingimustes kasutada ei saa, nii nagu äh, Äh, nagu see on ette nähtud, äh, samas äh, mõnes kohas on vahendeid rohkem vaha, vaja. viimasel aastal oleme me muutnud või täpsemalt kahe aasta jooksul oleme muutnud sadat programmi kokku. seitseteist miljardit eurot tähendab see rahalistes vahendites. viimasel aastal kaheksa miljardit ning Barroso algatuse mis puudutab ka Euroopa Sotsiaalfondi, räägime me siin lisa üheksast miljardist eurost, mis lisaks eraldatakse siis noorte tööpuuduse leevendamiseks ning VKI-de toetamiseks. mingeid kokkuleppeid siin nõukoguga sõlmitud ei ole ning parlament võib sellele kindel olla mis puudutab läbirääkimisi parlamendi ja nõukogu vahel, siis see komisjon siin on ka ühtse parlamendi läbirääkimisstruktuuri osa, läbirääkimisi peetakse nõukoguga, nii et ma ei ole päris hästi saanud aru, kuidas teie komisjonina parlamendi strateegilises raamistikus läbirääkimisi peate, aga kindlasti komisjon parlamendis oma olulist, olulist rolli mängib. mis puudutab partnerluslepinguid, siis jällegi on see nõukogu mõte, et me peaksime seda nimetama kokkuleppeks, meie siin räägime endiselt lepingust, aga nii palju, kui mina olen aru saanud, siis kokkuleppel ja lepingul nendel kahel ei ole mingit e-, suurt erisust. leping meie arust peaks katma kõike ja mitte ainult äh, mingit osa elementidest. nii et me kindlasti ei oleks, meile ei oleks vastuvõetav, et sisulised osad partnerluslepingust ei ole kokkuleppe või siis lepingu osa. näiteks kui me küsime investeerimisstrateegiat, siis meie arust ei saa olla nii, et strateegia missioon, kui dokumendi nime on, nimi on strateegia, siis see juba täidab kõiki tingimusi. meie arust läbirääkimised ning strateegia sisuline kokkulepe peaks äh, sõlmitama ning see peaks olema osa partnerluslepingust nii et kindlasti me räägime lepingust siin. kogu täitmata kulukohustuste teema, kui aus olla, siis siin on äh, lõks, sellepärast et kui me ei saa piisavalt eelarvelisi vahendeid, siis me äh, lükkame edasi makseid, me äh, lük-, suurendame täitmata kulukohustuste arvu ning kokkuvõttes on meil rohkem täitmata kulukohustusi meil on vaja see selgeks teha, et me töötame koostöös liikmesriikidega, äh, palume ka tänase kehtiva eelarve muutmist, sellepärast et kui me seda ei tee, siis me oleme olukorras, mida teie olete just kirjeldanud. Äh, tahaksin väga selgelt öelda ka välja, et isegi äh, kui teatud liikmesriigid kasutavad neid argumente, eriti just näiteks rahandusministrid, ütlevad, et kulukohustuste täitmata jätmine või peatamine ja liikmesriik, likviidsusprobleemid ei ole omavahel seotud. kui me peame eraldiste vahendite eraldamise peatama, siis on tegemist liikmesriikide poolsete puudujääkidega ning see peatumine ei ole seotud sellega, et meil oleks ähm, rahavoogude probleemid. Äh, tulemusreservi osas me oleme rääkinud ähm, sellest juba põhjalikult, peale kahte kolmandikku mm, rahastamisperioodi peaks olema keskaruanne Äh, selle aruande põhjal jätkuvad äh, edasised maksed. ma tean, et paljud teie hulgast ka arvavad, et tulemusreserv vähendaks teatud liikmesriikide ambitsiooni äh, programme ette võtta, aga just selleks ongi meil vaja partnerluslepinguid, mis täieulatuslikult hõlmaksid kogu läbirääkimisi, nii et mingisuguseid väljumisstrateegiaid liikmesriikide poolt ei saa olla, et nad teeksid ettepanekuid äh, vähem ambitsioonikateks projektideks. nii et ma arvan, et tulemusreserv on oluline motivaator äh, regioonidele ja liikmesriikidele oma eesmärkide täitmiseks. suur tänu! suur tänu, kaks koordinaatorit soovivad veel sõna, Francois Alphonse Roheliste nimel ja siis edasi suur tänu! kõigepealt tahaksime toetada äh, seda, kuidas te osalete teie jõu kin-, jõulisust ja kindlust äh, läbirääkimistesse, selle eest te sel teemal, et ühtekuuluvuspoliitikal oleks tähtis koht Euroopa tulevikus, ühtekuuluvuspoliitika on meie jaoks ennast tõestanud, see näitab, see on paremaks meetodiks kriisi vastu võitlemises, see aitab meile anda vahendid, mis meil aitavad kriisist välja tulla, me oleme menetlusega tuttavad, me oleme, me, meil on sellega kogemusi, partnerid austavad seda ja see aitab meil saavutada meie innovatiivse poliitika eesmärke, mida soovime saavutada Euroopa tasandil. ja äh, meie fraktsioonis äh, ja ka siin kogu komisjonis toetame ühtekuuluvuspoliitikat äh, ka meie mitmeaastases finantsraamistikus, see peab jääma tähtsale kohale teie ettepanek ja teie tegevus volinikuna on andnud meile põhjust mitmeteks mõttevahetusteks ja nüüd räägime juba kuude kaupa dokumendist, mis ühtekuuluvuspoliitika peaks uutmoodi üle ehistama, üles ehitama, meil on üleminekupiirkonnad nüüd ja nii edasi ja nii edasi, tegemist on äärmiselt huvitava ettepanekuga iseenesest. ja öö, äh, sooviksin siiski rääkida mõningatest küsimustest, mis meile võib-olla pole nii möödmööda äh, ja öö, äh, väga paljud äh, saartelt pärit äh, saadikud ja mina ka sealhulgas äh, ei ole täpselt aru saanud, kuidas see uus süsteem meid mõjutab ja loodetavasti teie aitate need mured lahendada, selgust tuua ja problemaatiliseks on makromajanduslik tingimuslikkus sageli riikide tasandil tehakse selliste ettepanekud, kuid see e, ei e, ole piisavalt tõhus e, lähenemine, pidades silmas meie soove ka riigieelarve valdkonnas, see võib hoopis olukorra veel hullemaks muuta kui me seda makromajanduslikku tingimuslikkust väga rangelt rakendame. ja Kreeka näide on juba ees ja meid ootab ees veel palju aastaid, kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani, väga palju võib majanduses aset leida nende aastate jooksul ja minu meelest on väga oluline, et me ei takistaks meie Euroopa poliitika Äh, tõhusust, äh, me peame saavutama õige tasakaalu ka Euroopa tasandil äh, ja seda ka oma poliitiliste meetmete vahel. härra Lasak, palun. härra volinik. ma alustan sellest, et et äh, ma ütlen, et me hindame äh, teie avatust ning isiklikku pühendumust, sest äh, te rõhutate ka linnalist dimensiooni, kuna eelarvevahendid on suunatud ka linnaruumi ning territoriaalsetesse investeeringutesse. sest linnad on ju oluline tegur partnerluslepingute täitmisel. Need on kõik sammud õiges suunas, aga mõningad aspektid tuleks endiselt veel üle selgitada. esimene asi on siis viis protsenti eraldisi linnadele. minu küsimus, milliseid projekte peaks kaasama selle viie protsendi sisse? ja teine küsimus, mis puudutab toetusi VKE-dele. ma arvan, et me peaksime kategooriat laiendama, nii et ka suuremad ettevõtted mahuksid rahastamisvahendite mm, kriteeriumitesse, sest liikmesriigid äh, suured ettevõtted liikmesriikides investeerivad teadus- ja uurimustevustesse ning all, allhanke korras äh, innovatiivsetesse ettevõtmistesse kaasatakse ka suurettevõtteid nii et meie peamine kriteerium, keda toetada, peaks olema, kuidas projektid meie ühtekuuluvuspoliitikat ning Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiat täidavad. jätkusuutlik toetus VKE-dele. me ei peaks siin keskenduma mitte ainult otsesele toetusele, vaid peaksime toetama majanduskasvu üldisemalt ning kogu tootmisahela erinevate osade kaasamist samuti. edasi eh, käibemaksu küsimused, see puudutab eh, nii maaelu arengu küsimusi kui mitme aastat eh, finantsraamistikku. ja ühtset strateegilist raamistikku samuti. ja minu viimane kommentaar meie läbirääkimiste positsioon on praegu keerukam, kuna need ettepanekud pidi komisjon tegema eelmise aasta lõpus, aga me saime need märtsis kätte, nii et meie positsioon on praegu raskem, aga ma loodan, et me saame ikkagi oma tööga nüüd kiiresti jaole. head kolleegid, me alustame nüüd nüüd äh, sõnavõttudega, palun piitu, piirduge kolme minutiga ja Elizabeth Schetter saab kõigepealt sõna. suur tänu, kolm minutit on täiesti piisav. Äh, tahaksin äh, rääkida teie sõnavõtu viimasest osast, kus äh, te ütlesite äh,, et jah, me tahame ka näha, et temaatilised prioriteedid oleksid ühtekuuluvuspoliitika raamistikus üles seatud, aga kui me vaatame määrust, siis me näeme, et teatud instrumendid on liiga karmid ja piiratud ning ei võimalda temaatilisi eesmärke täita. komisjoni ettepanekut vaadates on olukord väga keerukas. kas nõukogu on ehk teinud paremaid ettepanekuid, mida ka meie saaksime toetada. sest lihtsam oleks, kui meil oleks integreeritud lähenemine ning äh, mul oleks hea meel, kui teie volinikuna saaksite anda mingi signaali, et me liigume õiges suunas. nii, et äh, teemavaldkonnad ja eesmärgid oleksid olemas, aga samu, samas äh, järgitaks ka äh, rohkem integreeritud lähenemist nii, et vahendid oleksid kättesaadavamad äh, lihtsamini. ootan teie kommentaare selle kohta. ja zu den ähm, ähm, zu Makrokonditionen ja mis puudutab makromajanduslikku tingimuslikkust, siis ma arvan, et me oleme juba väga ähm, palju sellest rääkinud ja tänane olukord näitab, kui oluline on see makromajanduslik tingimuslikkus, see tähendab ka seda, et peaaegu kõik liikmesriigid oleksid siia kaasatud. me ei räägi siin mitte ainult ähm, eurotsooni riikidest. me räägime praegu läbi regioonidega ja me tahame tagada seda, et määruse tekst annab meile tulevikus võimaluse kõikide erinevate teemadega tegeleda. me oleme läbirääkimisteks avatud, härra Plasek, suur tänu, et tõstatasite selle küsimuse, mis puudutas linnalist dimensiooni aruteludes ka nõukogus tõstatati see teema samamoodi. ma arvan, et äh, linnade küsimus on valdkond, kus liikmesriigid ka nõukogus näevad äh, suurt potentsiaali ja seetõttu saaksime me ka oma seisukohale toetust. mis puudutab äh, viit protsenti eraldusi, siis siin on tegemist äh, minimaalse lävendiga äh, integreeritud territoriaalsete algatuste rahastamiseks linnad ja kohalikud omavalitsused juhivad oma kohalikke programme ja see on meie lähenemise üks võtmeaspekte. niisiis on meil väga palju erinevaid äh, meetmeid, sotsiaalküsimused, tervishoid, ning äh, ka töökohtade loomine ja tööhõive kasv võiks äh, siia alla mahtuda. ka elutingimuste parandamine, energiatõhususe küsimused, kõiki neid elemente saab siia ju kaasata, näiteks ühistransport. nii et äh, kui meil oleks mingisugune piirkond või linn, kus nendes valdkondades on probleemid, siis äh, kõiki neid sektoreid saab siia kaasata ja investeeringute läbi ka toetada. siit jõuan ma teise küsimuseni, nimelt suuremate ettevõtete kaasamine meie ettepaneku raamides räägime me suurematest ettevõtetest, kes tegelevad äh, teadus-uurimistegevusega või energiatõhususe parandamisega. me toetame neid ettevõtteid sellepärast, et äh, need küsimused on meie jaoks võtmetähtsusega. aga kui me räägime investeeringutest VKE-desse või iduettevõtetesse, siis äh, need investeeringud ei ole andnud alati kõige paremaid tulemusi. nii et äh, me toetaksime edasi ka suuremate ettevõtete toetamist. me oleme püüdnud ühtse strateegilise raamistiku läbi paika panna oma eesmärgid Äh, ühtse strateegilise raamistiku esitamisega oli meil viivitus, see on esimene kord, kus me oleme seda raamistikku esitlenud ja esimese korra kohta jah, tekkis meil äh, siin aja juhtimisega probleeme. koos vastavate talituste ja kolleegidega tahtsime me tagada et meil oleks vajalik äh, kvaliteet tagatud meie ettepanekuga ja me äh, jätsime ajaraamid äh, siin teiseseks. aga ma loodan, et see ühtne strateegiline raamistik on olnud olukorra tasemel. me alati arutame neid küsimusi aga samas me ei ole liiga ambitsioonikad. me peame olema ettevaatlikud, et me ei lisa liiga palju erinevaid äh, võimalusi ja erandeid äh, paindlikkuse märgi alla. nii et ma arvan, et me peame hoidma oma fookust, meil on jah, teatud määral paindlikkust vaja tagada see hõlbustab meil ka oma prioriteete paremini täita, näiteks eh, jätkusuutlik eh, ühistransport, seda võiks vaadata ka energiatõhususe meetmena näiteks. ning need kaks valdkonda saaks ühendada. aga tulles tagasi teie küsimuse juurde, siis ma arvan, et eh, seda saab ka eraldiste toetamise läbi teha, mitte üldisi eesmärke õõnestades. suur tänu, Jan Olbrit, palun. <clears throat> Panie komisarzu, <clears throat> ja cztery pytania. lugupeetud volinik, mul on neli küsimust, üks poliitiline küsimus ja kolm niisugust rohkem praktilist, tehnilist. kõigepealt aga poliitiline küsimus kuidas on lood ühtekuuluvuse poliitikas sõprade ja nõndanimetatud parema rahastuse toe, rahastamise toetajate vahel. milline on siis nende suhete seis praegu? kes, keda toetab komisjon? meie leiame, et mõlemad asjaolud, mõlemad dimensioonid on ühitatavad, pole sugugi mitte vastuolulised, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika sõbrad peaksid samuti ka kulutamist paremaks muutma. mis on aga teie seisukoht? ja minu teine küsimus. finantsmääruse läbirääkimistel pole saavutatud kokkulepet. millisel määral mõjutab see meie seadusandlikku tegevust? artikkel viiskümmend kuus on veel tüli küsimuseks, millisel määral teie arvates mõjutab see praegusel hetkel meie seadusandliku töö dünaamikat? ja veel üks küsimus. eelarveid tuleb kärpida ja eelarve kärped mõjutavad äh, möödapääsmatult ka ühtekuuluvuspoliitikat. oleme korduvalt rääkinud sellest, kuidas neid kärpeid sisse viia, võib-olla peaks Connecting Europe rahastamisvahendid äh, kõigepealt asuma äh, kärpima, sellega oleks võimalik hoida kokku suuri summasid, kümme miljardit, seda ei ole võimalik küll kokku hoida, aga äh, samas äh, oleks võimalik viia sisse tõsiseid äh, kärpeid. olen kuulnud räägitavat sellest, et sealt oleks võimalik suuri kärpeid sisse viia ka infotehnoloogia valdkonnas, infokommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas, ma ei kavatse ise äh, esitan muudatusettepaneku, et Connecting Europe rahastamisvahend täielikult kõrvaldatakse määrusest ja minu viimane kommentaar. Teie seisukohtade suhtes on teatavaid lahkhelisid selles osas, kuidas me käsitleme temaatilist suunitlust äh, ühelt poolt ja teiselt poolt äh, paindlikkust. komisjoni president Barroso on korduvalt öelnud, et kriisi ajal on meil vaja kiiret muutumisvõimet, peame kiiresti oma programmeerimist muutma ja meil on vaja selleks paindlikke vahendeid ja kui me tahame paindlikke töövahendeid, siis ähm, ei saa me ringkaitse kaudu neid muuta üha öö, äh, kangemateks. see oleks äh, täiesti vastupidine meie soovidele. niisiis, temaatiline suunitlus öö, äh, kui eesmärkide kogu nõuab meie arvates metodoloogiliselt suuremat paindlikkust. toome ühe näite. oma raportis teen ma ettepaneku äh, viia transport temaatilise suunitluse alla, seda selleks, et jätkata Äh, heitmete kärpimist ja selle eesmärgi saavutamisel on transpordil tähtis koht. kui me tahame rohelisi töökohti juua, on tegemist tõesti nii tähtsa eesmärgiga, et maksab kaaluda, kas äh, neid töökohti loovad äh, VKE-d või võib-olla ka mõned suuremad ettevõtted et ja me peame endale esitama küsimuse, et kuidas äh, keskenduda töökohtade loomisele, kas me tahame töökohtade loomisele keskenduda või tahame keskenduda hoopis lihtsalt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamisele nii et selline äh, lähenemise valiku otsus tuleb langetada meil ka temaatilise suunitluse osas, temaatilise suunitluse osas äh, oleme me kokkuleppele jõudmas, aga programmeerimine, programmide muutmine äh, peab olema paindlik ja liikmesriikidel peab olema manööverdamisruum ja minu meelest on need asjad suurepäraselt ühitatavad ja ühtekuuluvuspoliitika äh, äh, sõbrad, finantsmäärus, kärped, temaatiline suunitlus ähm, ja paindlikkus, kõik on ühitatav. lugupeetud volinik, äh, kallid sõbrad, ütleb härra Postinaru, minu sõnad äh, on äh, hästi kooskõlas härra Albrechti sõnavõtuga, oleme küll erinevatest poliitilistest fraktsioonidest, aga sellegipoolest Kõigepealt äh, teie sissejuhatav sõnavõtt. Te teate ju, me teame kõik, äh, et nõukogus on ähm, nagu ühtekuuluvuspoliitika sõbrad ja parema kulutamise sõbrad, aga meie Regionaalarengu Komisjonis Euroopa Parlamendis oleme me need kaks rühmitust ühitanud. me kõik räägime samadest eesmärkidest ja me kõik tahaksime äh, ühtekuuluvuspoliitikat samal ajal saavutada ka edu ähm, piirkondades, kohalikes kogukondades. praegu on meil väga raske mõista, miks komisjon äh, on otsustanud sellise neutraalse rolli kasuks äh, nõukogu ja parlamendi vahel, vahel minule endale on pilt selge. Need, kes võitlevad ühtekuuluvuspoliitika äh, eest, peaksid liituma, nad ei peaks mitte ainult partnerid olema, vaid kasutama sanu, samu argumente, et veenda nõukogu selles, et ühtekuuluvuspoliitika on nii oluline meie majanduskasvu, meie töökohtade ja seisukohast. see aitab meil kärpemeetmetest äh, pääseda ja arenguni jõudma ja lõppkokkuvõttes ühtekuuluvuspoliitika aitab meil Euroopat päästa. ainult kärped ja kasinus äh, mõrvab meie Euroopa Liidu ühise eelarve suur tänu teile meie hea koostöö eest, mis oli meil teiega ja ka teie peadirektoraadi, Regio peadirektoraadiga, te aitasite meil meie raportit hästi koostada ja tulevikus tõenäoliselt jätkub see hea koostöö. ja jällegi, härra volinik, korrates härra äh, Olbrechti sõnu, milline on teie arvates praegu olukord ähm, meie äh, nõukogus ähm, ja äh, väga paljud äh, Euroopa Nõukogus on CF-i vastu, kuid meie tahaksime, et meil on väga palju neid, kes tahavad, et see teeniks meie kõigi ühiseid, Euroopa ühiseid huve, see on siis ähm, ja me oleme puudunud selle Connecting Europe rahastamisvahendi Euroopa ühendamise rahastu osas kokkuleppele jõuda ja ähm, väga tore oleks, äh, kui te tuleksite meie juurde ja räägiksite äh, kõik äh, komisjonist äh, ühte sama juttu. Molnik Kallas ütles, et mingisuguseid kümnemiljardilisi ülekandeid ei tehta või igal juhul ülekanded ei mõjuta ülempiiride seadmist, mis on uskumatu, kas raha kantakse ühtekuuluvusfondist üle, minu raport räägib ühtekuuluvusfondi määrusest või äh, äh, raha tuleb meile lihtsalt taevast. ma ei näe praegu, et taevast keegi hakkaks meile raha kinkima. kui äh, raha ei kanta Ühtekuuluvusfondist, kust need rahad siis tulevad ja kui Ühtekuuluvusfondist rahad tulevad, siis peaksid olema ka tingimused, mis aitaksid vähendada ka praegu selle küsimuse vallas valitsevaid pingeid. milline on teie hinnang praegusele olukorrale? suur tänu, ütleb proua Hübner minutiks ära mulle vastis, et te magate. aga. Dziękuję bardzo. Muito obrigado, senhor presidente, senhor comissário. Eh, suur tänu, lugupeetud äh, esimees, äh, ma tegelikult ei maganud, ma hoopis rääkisin telefoniga. aga vabandan teie ees sellegipoolest. mul on üks äh, märkus ja siis ka kolm küsimust. märkus oleks järgmine järgneva päeva, järgneva paari päeva jooksul, kolmandal, neljandal juunil toimub äärepoolsete alade teemaline foorum, mitmeid äh, tegevusi on juba ellu viidud, see äh, järgnevate päevade üritus on selle kulminatsiooniks ja Euroopa Parlamendi Regionaalarengu Komisjon on vastu võtnud äärepoolsemate piirkondade teemalise raporti ja oh, ütlen päris ausalt, mina ei ole sugugi mitte rahul sellega, et komisjon ei ole sellist üritust korraldanud äh, sellisel ajal, kui me äh, äh, oleme Brüsselis, me oleme Strasbourgis ja sellise foorumi korraldamine ajal, kui me oleme Strasbourgis, Äh, tekitab olukorra, kus meil ei ole võimalik selles, selle foorumi, sellel foorumil osaleda. ja äh, komisjoni ja parlamendi vahel peaks valitsema hea koostöövaim, nagu meil tavaliselt seda on teinud äh, ning seetõttu juhtisin teie tähelepanu sellele, aga mul on ka kolm küsimust. ERDF, nagu te teate, äärepoolsemate aladele eraldatavaid vahendeid on neljakümne seitsme protsendi võrra vähendatud üks koma viis miljonit äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal siis äh, ja sealt edasi üheksasaja, sada viiskümmend miljonit. aga rikkamatele piirkondadele er-, eraldatavaid vahendeid on ainult kolme protsendi võrra vähendatud viiskümmend viis koma viis miljonit eurot, sealt viiskümmend viis koma kaks miljonit eurot ja äärealadele viiakse sisse neljakümne seitsme protsendiseid kärbseid, kärpeid. ja kärbete argumendiks räägitakse väikesest vastuvõtust ja kui tõesti see nii on, siis miks jätakse kaasrahastamise määraks viiskümmend protsenti? miks ja rakendata kaheksakümne viie protsendilist kaasrahastamismäänt, mida siin mainitakse. ERTF-i osas ja ma ei saa sellest lihtsalt aru, palun selgitage mulle seda. ja viimane küsimus, kuulasin väga tähelepanelikult seda, mida te ütlesite. ja ütlesite, et paindlikkus tähendab seda, et liikmesriigid ja piirkonnad saavad teha, mida ise, ise soovivad rahaliste vahenditega ja ähm, muidu me ei saavuta lihtsalt oma säästvaid eesmärke, jah, jah. aga mis puudutab äh, neid konkreetseid eraldisi, siis äh, viiskümmend äh, protsenti rahastamisest peaks olema automaatse suunitlusega ja mm, miks siis äh, nende äärepoolsemate, äh, kõige äärepoolsemate alade puhul rakendatakse äh, viiskümmend protsenti rahastamist ja põhjaalade puhul seda ei tehta. rakendatakse minu arust erinevaid kriteeriume, palun selgitage mulle pisut seda olukorda. palun kõigepealt härra Poolbrecht. viimasel nõukogu kohtumisel püüdsime rääkida paremast kulutamisest, paremastest raha, raha kasutamisest, me ei näe mingisuguseid suuri vastuolusid ja loodame, et parema kas-, vahendite kasutamise sõprade rühma liikmed tegelikult kuuluvad ka ühtekuuluvuspoliitika sõprade rühma. me kõik tahame, et me kasutaksime raha tõhusamalt võib-olla. meie seisukohad prioriteetide osas on pisut erinevad, kuid mingisuguseid suuri vastuolusid ma küll ei näe. selline on minu seisukoht. mis puudutab finantsmäärust ma arvan, et ähm, kui me seda küsimust ei lahenda, siis äh, tekib äh, raske olukord äh, artikkel viiskümmend kuus vajab lahendamist, et me saaksime oma tööga edasi minna. mis puudutab temaatilist suunitlust, siis äh, me mõtlesime, et kui meil on programm, siis me saame kasutada erinevaid va äh, vahendeid, erinevaid fonde. kuid äh, teatavaid probleeme sellega on aus, aus Managementgründen Schwierigkeiten haben, ja kuid me tunneme muret peamiselt selle haldamise pärast, valitsemise pärast. ja selle pärast, kuidas me seda mitme fondilist lähenemist täpsemalt suudame ellu viia. mis puudutab temaatilist suunitlust, siis meile valmistavad arenenumad piirkonnad muret põhiteenused, investeeringud transportidesse, äh, transporti. ma arvan, et äh, on teatavaid piiranguid, mida me suudame rahastada ja millised on need vahendid, äh, mida me saame investeerida. praegu ei ole väga palju vahendeid selleks, et parandada näiteks tänavate olukorda või tegeleda ehitustööga. ja need piirangud ähm, tulenevad lihtsalt praktilisest vajadusest. olen äh, olnud suure rahvusvahelise äh, ettevõtte peadirektor ja me pidime langetama otsuseid lähtuvalt üldistest standarditest. meie kaalutlused hõlmasid erinevaid elemente. tavaliselt äh, kaalutletakse maksuga seotud küsimusi, personali kättesaadavusega seotud küsimusi, kvalifitseeritud personali kättesaadavust ja, ja õigusraamistikku puudutavaid äh, küsimusi. üheksakümmend üheksa protsenti töötajatest on hõlmatud kohaliku tasandi ja äh, õigustikuga ja need olid erinevad asjaolud, mida tuleb alati arvesse võtta, nii et suurte ettevõtete toetamine oleks meie arvates väga tore, võib-olla tõesti väga tore, kuid meie eelarvevahendid on piiratud ja ma arvan, et me peame piirduma nende toetusvaldkondadega, mis on meie jaoks kõige olulisemad, väikeste keskmise suurusega ettevõtete innovatiivse võimekuse toetamine on tõesti äärmiselt kasulik hoob. ja energiatõhusus on veel üks valdkond. energiatõhususe valdkonnas on meie huvides toetada võib-olla suuri ettevõtteid kui meil tõesti õnnestub energiatõhususe olukorda parandada, siis äh, on kokkuhoid suur, ettevõtted äh, siis annavad ka oma panuse ja mõlemad osapooled saavad, äh, saavad kasu ühistest pingutustest. Euroopa ühendamise rahastu küsimus tõstatati, tegemist on äh, Äh, väga raske küsimusega. ja siin äh, mainiti korduvalt seda kümne miljardi summat ilma piiranguteta see on teema, millest peame rääkima põhjalikumalt. mis puudutab äärepoolseimaid piirkondi, siis äh, ma pole päris kindel, et see konverents leiab aset äh, esmaspäeval Strasbourgi nädalal ja ma tegelikult ei tea, kas on võimalik olla kahe korraga kahel üritusel, mina vist pean ise minema Strasbourgi. ja mis puudutab äh, Euroopa regionaalarengu fondi, siis äh, on ka kärpeid sisse viidud äh, Äh, ja ma arvan, et ka kärped tegelikult on väiksemad, kui esmapilgul paistab. meie tahaksime äärepoolsemates piirkondades ennekõike toetada majandustegevust, me tahaksime, et äärepoolsemad piirkonnad äh, oleksid majanduslikult jätkusuutlikud. seda eesmärki suudame saavutada ainult siis, kui me majandustegevust mitmekesistame. me tahaksime eh, erinevate majandustegevuste skaalat laiendada nii et viiskümmend protsenti vahenditest tuleb kaasrahastamise alt. Joakim Seller, palun. suur tänu, lugupeetud esinejana. jah räägime siin täna majanduskasvust, kõik, nagu paistab, Euroopas räägivad praegu majanduskasvust, aga võib-olla me peaksime rääkima rohkem sellest, kuidas seda majanduskasvu saavutada ja milliseid vahendeid selle poole püüdlemiseks tuleks rakendada aasta tagasi väga paljud inimesed ei suutnud üldsegi selgitada, mida ühtekuuluvusfond endast kujutab ja millised struktuuri, mida need struktuurifondid endast kujutavad. ja nüüd me siis räägime ühtekuuluvusfondist ja struktuurifondidest kui majanduskasvu hoogustajatest riikide skp, kuidas meil on võimalik struktuurifonde kasutades SKP-d tõsta? pangandussektor on kehvas olukorras, ehitussektor kannatab, Hispaanias on meil probleeme autotööstuse valdkonnas, Prantsusmaal on probleeme autotööstuse valdkonnas, autotööstus suundub mujale, Saksamaagi on pidanud paljude ettevõtete probleemide all kannatama ja paistab, et meie arvame, et kõiki neid äh, probleem, probleeme on võimalik äh, struktuurifonde kasutades lahendada või leevendada. meil on kaheksakümmend kolm miljardit eurot tööhõivekomisjon ütles meile, et meil on kaheksakümmend kolm miljardit eurot, neid võib kasutada selleks, et tööhõivet suurendada, viia läbi koolitusprogramme noortele inimestele. ja palju räägiti sellest, mis asi see koolitus tegelikult üldse on, mida see endast kujutab, millised, keda tuleks sinna kaasata, milliseid vahendeid selleks vaja läheks nii et ähm, jah, me peame äh, määratlema, mida struktuurifondidega täpselt tehakse. ja meeles peame pidama ka seda, et uuel programmiperioodil on äh, tegevus teataval määral juba paika pandud äh, ja fondi vahendid on erinevate rakenduskavade jaoks juba eraldatud sihtotstarbeliselt ja kui me tahame uusi projekte või programme ellu viia, siis ka komisjon peaks sellele oma heakskiidu andma, kui me tahame struktuurifonde kasutada tõesti majanduskasvu hoobadena, kas siis peaks meie lähenemine olema tsentraliseeritum kui varem liikmesriigid kasutavad praegu seda vahendit selleks, et majanduskasvu vabal valikul valitud sektoris soodustada. kas sellist lähenemist peaksime toetama ka tulevikus? sellisel juhul on meie lähenemine teistsugune kui see regionaal, regioonile suunatud lähenemine, mida oleme rakendanud minevikus. või vähemalt see lähenemine on nüüd muutumas vähem tähtsaks meie praegune menetlus struktuurifondide vallas lähtub äh, määrusest, rakenduskavadest liikmesriikide tasandil ja äh, loomulikult see sõltub riigi ja äh, riigist, võib-olla sellega ja riigi ülesehitusest föderaaltasandil võib-olla koostatakse selliseid kavasid, kavasid on, um, tehakse ka sektoripõhiseid programme võib-olla ja, ja niiviisi peaks töö jätkuma näiteks järgneva seitsme aasta jooksul. aga kui me tahame seda struktuuri muuta, võttes arvesse kriisist tulenevaid eripärasid, äh, mida me ei saa ette kavandada, kui me tahame vahendeid kasutada äh, nii, äh, et me saaksime reageerida olukorra muutustele, ka struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi abil on meil vaja suuremaid kriisivahendeid ettenägematuteks olukordadeks ja ma ei tea, kuidas seda äh, praktikas äh, kavandada. kas me tahame äh, lihtsalt kriisi sekkumisfonde ühtekuuluvusvahendeid, mis oleks eraldi selleks otstarbeks eraldatud äh, või kavatseme kasutada seda vahendeid selleks, et äh, toetada majanduslikult nõrgemal positsioonil olevaid äh, piirkondi Euroopas. see oleks lähenemine, mille kasuks me oleme otsustanud varem majanduslikult, kas või tahame me aidata ka majanduslikult tugevamal positsioonil olevaid riike, et nad ei kaotaks oma positsiooni rääkisin sellest ka härra Vinkleriga ning äh, endisel Ida-Saksamaal rääkisime majandus-sotsiaalpoliitika ühtsusest, mis praktikas nagu näha ei toiminud üldse. aeg läheb, nii et ma pean teile äh, väga vähe kõneaega andma, äh, härra Manka, palun. lugupeetud volinik, väga paljud piirkonnad piirkonnad selleks, et nad saaksid kasvada, peavad investeerima rohkem taristutesse. aga on ka äh, piirkondi, kes peavad äh, investeerima rohkem äh, keerulisematesse projektidesse, ma toon teile ühe näite. Äh, kui me valmistame ette teeinfrastruktuuri projekti, siis projekti äh, ettevalmistamine, hankeprotseduur võtab aega vähemalt kaks aastat ja vahepealse aja jooksul võib-olla toimub mingisugune äh, kahjustus, leiab aset mingi kahjustus sellele teele ja hoolimata sellest, et äh, hankeprotseduur on igati korrektselt läbi viidud äh, ja hinna, hind äh, oli väga hea, siis kui sellest projektist kõrvale kallata, kalduda, selleks, et teile tehtud kahju parandada, ei ole see kulu enam õigustatud projekti sätetest lähtuvalt, meil, meil aga oleks vaja sellist paindlikkust, siis äh, on väga palju erinevaid tõkkeid äh, nende teel, kes soovivad Euroopa Liidu vahendeid äh, kasutada. ja taotlejad, praegu pole läbi viidud mingisugust uuringut selle kohta, millised on olnud ka taotlejate konkreetsed kogemused viimase kahe-kolme aasta jooksul härra volinik, te mainisite, kui oluline on struktuurifondide jaoks ühine strateegiline raamistik, olen teiega täiel määral nõus. kuid me peame küsima endalt, kas ühine strateegiline raamistik peaks määratlema millised mehhanismid ja vahendid aitavad meil saavutada kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegilised eesmärgid? mina isiklikult arvan, et see on ühise strateegilise raamistiku eesmärk, roll ja aga peame küsima, kas ka ühtekuuluvus, kas ühine strateegiline raamistik peab paika panema peamised tegevused, sellepärast et need tegevused sõltuvad konkreetsete piirkondade vajadustest, sest et see aitaks meil saavutada kahe tuhande kahekümnenda aasta majanduskasvu ja tööhõivega seotud eesmärke. kas on õige, et Euroopa Sotsiaalfondi äh, miinimumosak võrgud äh, peavad kajastama piirkondade konkreetseid vajadusi, mina arvan, et nii see peaks olema, need peaksid olema lähtuma äh, eripäradest, siis äh, riikide rakenduskavad on ühtekuuluvuspoliitikale paremaks aluseks kui riikide konkreetsed soovitused, sellised soovitused sageli ei võta arvesse liikmesriikide lõhesid ja erinevusi, mis aja jooksul ka muutuvad jah, suur tänu, esimees, suur tänu, volinik. mina esitan küsimuse, mis puudutab praegust hetke ning see puudutab teie külaskäiku Hispaaniasse seitsmeteistkümnendal mail Euroopa Foorumile, kus äh, teist sai äärmiselt ähm, said äärmiselt suure tähelepanu, ajakirjanduse tähelepanu ohvriks, tõite häid uudiseid Te eh, rääkisite miljardi euro eraldamisest eh, töö, noorte töökohtade loomiseks, sest eh, noortel on vaja töökohti, et praegusest raskest olukorrast välja tulla ning ma arvan, et meie teame, kus me peame olema. ma juba mitu nädalat kuulan, olen kuulanud inimesi, kes Euroopa Sotsiaalfondist teevad äh, äärmiselt äh, olulise instrumendi. et ma sooviksin, et äh, Te so-, räägiksite, mis on toimunud pärast veebruarikuud, kui külastasid Hispaaniat eksperdid, kes teevad koostööd Hispaania valitsusega, et teada saada, kuidas parandada sotsiaalfondi, teiste fondide toetuste paremat ärakasutamist ning teiseks, Te ütlesite ka seda, et ilmselt äh, on võimalik äh, loota ka miljardi kuni miljardi viiesaja miljoni äh, euro toetust, et, et toetada et seda, et te ütlete, et annaks tööd noortele. mind panevad muretsema VK, see, mida muretsema see, et VKE-d pole endiselt saanud ainsatki sõnainformatsiooni selle kohta. ma sooviksin, et te räägiksite neist headest uudistest, eriti selleks, et kõige nooremate seas tööhõivet tõsta. suur tänu ja härra Matula! Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt, nu o să reiau problemele discutate deja, dar eh, nu pot să nu mă opresc la o notă, la un aspect. Ma tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida siin juba öeldud on, tahaksin rääkida ühest asjast. Kui see kriis käivitus, siis Euroopa institutsioonidest rääkisime väga palju äh, toetusmeetmetest, stimuleerimisest, lihtsustamisest eh, regioonide jaoks ja raskemates olukordades olevate piirkondade jaoks eh, sotsiaalse ühtsusfondide eh, toetusest, kuid me kriisi pole sugugi selja taha jätnud. me ei ole veel suutnud talle piisavat hinnangut anda kui räägime rohkem sanktsioonidest, makrotingimuslikkusest, eh, fondide vähendamisest ja nii edasi, räägime rohkem sellest kui millestki muust. riigid ja piirkonnad eh, võivad eh, toetust ühtsusfondist kaotada, see ei aita probleeme lahendada, vaid pigem tekitab probleeme juurde. minu küsimus on teile see, milline on teie meelest side kuidas toetada, stimuleerida Eh, ühtsusfondi vahendite kasutamist ning teiseks, eh, kuidas seda kõike siduda eh, sanktsioonide ja muu sellisega. ja veel viimane küsimus, härra Kodmanis juba rääkis sellest. me sooviksime pisut enamat informatsiooni lisa kahe kohta, mis on muutunud suureks tüliõunaks liikmesriikide ja komisjoni vahel, mille eesmärgiks on paika panna äh, detaile mehhanismide kohta nende eh, fondide kasutamises. suur tänu, ma räägin väga lühidalt, mis on seotud sellega, mida ütles härra Teller. ma olen täiesti nõus temaga. minu küsimus on, kas te ei arva, et on jõudnud kätte aeg õigusliku raamistiku loomiseks eh, paindlikkuse küsimustes? Te rääkisite sellest te, eh, selle, te rääkisite sellest pisut küsimärgi all. kahe tuhande seitsmendast kolmeteistkümnenda aastani, aasta finantsperspektiivide kokkupanemisel me ei teadnud, et meid ootab ees selline majanduskriis. võeti vastu väga palju olulisi dokumente, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ja muud strateegiad. mida võiks liikmesriikide poolt kasutada kõikidel liikmesriikidel ei ole oma oma operatiivprogramme, mis keskenduksid eh, neile olulistele tegevustele, mis ähm, muutuvad eriti oluliseks veel tulevikus ja õigusloomeline raamistik äh, aitaks äh, äh, liikmesriikidel paremini ära kasutada fonde kõige teravamate vajaduste rahuldamiseks. ja, vielen Dank ähm suur tänu teile. on ju selge, et me peame pidevalt kordama, et äh, et raha ei äh, liigu vabalt ühest kohast teise, kõik on reguleeritud, kõik on kontrollitud ja komisjon loomulikult äh, üritab teha kõik selleks, et igasuguste ülekannete jaoks oleks selgitus olemas, samuti selleks, et ühe või teise eesmärgi jaoks raha taotleda. me konstateerime pidevalt, et meil peab olema reageerimisvõime eh, uue olukorraga toimetulekuks. kahe tuhande üheksandal aastal ja kahe tuhande kümnendal aastal nägime et äh, maksete summa äh, tõusis miljardite eurodeni, et võimaliku, võimaliku likviidsuskriisi mõningates liikmesriikides ära hoida. lisaks sellele on äh, selliseid programme, mis seda summat on muutnud. aasta alguses loomulikult on vaja Eh, mõelda selle peale, et me, mida me soovime teha, eh, kuhu me soovime edasi liikuda. samas eh, on meil vaja piisavalt suurt paindlikkust, et, et elluviimise aja jooksul oleks meil võimalik reageerida ka ootamatustele. meil peab olema võimalik oma konkurentsivõimet parandada, et vähendada majanduslikku ebavõrdsust, meie su-, konkurentsivõimet suurendada, garanteerida töökohti ja luua uusi töökohti. see loob äh, paindlikkust, kuid äh, põhiline eesmärk on ikkagi sama. minu meelest äh, minul ei ole mingisugust eelistust liialt tsentraliseeritud lahenduste koha pealt. meil see tähendaks seda, et koorem langeks siiralt Euroopa maksumaksjatele. me peame kasutama ära võimalikult efektiivselt olemasolevaid vahendeid ja hiljem kontrollitakse, kuidas see toimunud on, nagu seda minevikus juba tehtud, et selline kontroll on võima-, võib toimuda ka regionaalsel tasandil. selge on igatahes see, et on täiesti normaalne et äh, me küsiksime seda, kas on olnud, olnud vastuolusid, kas fonde on hästi ära kasutatud või mitte. see on normaalne ja äh, see on ka üsnagi loogiline osa poliitilisest protsessist. me ei saa seda kasutada sekkumisfondiks, äh, noh, sekkumisfondina kriisi ajal sest see on äh, fond, mis äh, peab aitama edasi arendada jätkusuutlikult äh, regioonide ähm, toimimist, et garanteerida elu, hea elatustase kõigis Euroopa piirkondades meie oleme täheldanud seda, et kui me investeerime ainult infrastruktuuridesse, siis sellest ei piisa sellised riigid nagu Hispaania või nagu Kreeka investeerisid juba piisavalt äh, taristusse. Hispaania puhul võib öelda, et äh, Hispaania taristud on äh, ühed parima tasemega taristutest, kuid nagu isegi nägime, sellest ei piisanud selleks, et majanduskasvu toetada see ei olnud piisavalt tõhus alus, et majandusareng oleks parem. seda tuleb kõike arvesse võtta, me peame suutma selle abil minevikus mitte korrata sarnaseid vigu. nagu ütlesin, meil peab olema piisav, piisavalt eripalgelisi investeeringuid. jah, tõepoolest meil eh, peab olema, eh, eh, meil peab olema miinimummäärad näiteks sotsiaalabi jaoks. komisjoni seisukoht on selline, et me peame, peavad olema miinimumkulukohustused sotsiaalküsimustesse, me leiame, et teatud valdkondades on vaja äh, miinimuminvesteeringuid, see ei tähenda seda, et ei või rohkem investeerida. kuid nagu ma juba ütlesin, see on ettepanek, mis on juba esitatud ja mis puudutab nüüd riigipõhist tegutsemist, siis ka seal näeme väga suuri vastuolusid. soovin selgelt välja öelda, et äh, meie ei kavatse tegutseda äh, iga-aastaste soovituste alusel. meie ei, ei kavatse ainult iga-aastaste soovituste alusel oma programme koostada, mis puudutab eh, muudatusi, siis on vaja suuremat paindlikkust, sest eh, alati on võimalik, et tekivad ettenägematud probleemid, mida tuleb lahendada. lisaks sellele ma arvan, et me oleme minevikus olnud äh, piisavalt paindlikud, oleme seda ka tõestanud. peame suutma eristada. kõik on võimalik ja paindlikkust. meil peab olema reageerimisvõime, samas kaotamata silmist seda, et meil on ka üldeesmärgid, lõppeesmärgid Hispaania puhul leppisin möödunud nädalal kokku, et ühtsusfondi puhul jõudsime, nagu ma juba ütlesin, kokkuleppele, et oleks Hispaania jaoks kättesaadav, et Hispaania jaoks oleks võimalik saada rohkem suuremat likviidsust, see ei, ma ei öelnud, et see tuleb struktuurifondidest, ma ei öelnud seda ei majandus- ega finantsministrile, ütlesin, et äh, meie sooviksime, mitte äh, mina isiklikult, vaid meie kõik, et need äh, fondid, et need vahendid makstaks tagasi struktuurifondidele, kuid äh, mis puudutab äh, härra Barroso poolt välja pakutud programmi, siis meie oleme rääkinud äh, kahesajast miljonist äh, kuni miljardist. seda, sellest me räägime kõikest konkreetsemalt, et näha, kuidas programmid muutuda võivad. mis puudutab nüüd makromajanduslikku programmi siis eh, on küsimuseks muidugi kvaliteet. ja samuti ka maksuküsimused. me peame mõtlema selle peale, kui jätkusuutlikud meie meetmed on. peab mõtlema ka selle peale, kas meie jõupingutused aitavad piisavalt liikmesriike. Eh, kas eh, jõupingutused on piisavalt toetavad või mitte. seda küsimust peaks samuti arutada. suur tänu ja kuue nädala pärast me hääletame mandaati, kes äh, alust-, kas meie raportöörid saavad alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi. oleme kuulnud äh, kommentaare kolleegidelt äh, komisjonist oluliste aspektide kohta läbirääkimisel me oleme ühes paadis meie eesmärgid on sarnased, meil on vaja senisest paremat ühtsuspoliitikat, küsimus on ainult, milliseid instrumente kasutada, kuid loodetavasti me oleme kõik konstruktiivsed ja et meil on tõesti head läbirääkimised suvejärgselt. kui me vahepeal ei näe, siis suurepäraseid komisjoni, suurepärast, suurepärast suvepuhkust, sest loodetavasti on ka komisjonil suvepuhkust ja näeme sügisel. ma arvan, et me näeme veel korduvalt enne suvepuhkust, võib-olla mitte ametlikult. suur tänu ja kell kolm kohtume. Thank you. Thank you. Oh, there's no...